okei okay,, I m going to. niisiis, alustame ja kärmelt äh, mõningate teadaannetega. me vaatame siis selle päevakava läbi, siis siin on kaks päevakorrapunkti selleks, et anda tagasisidet teisele triloogile, mis puudutab avaliku sektori organite veebilehtede ligipääsetavuse ettepanekut, direktiivi ettepanek. ja ma tean, paljud inimesed siit saalist väljaspool, neid puudutab ligipääsetavuse küsimus äh, väga ja see tagasiside tuleb siis pärast kella nelja. ja siis edasi äh, tagasiside triloogile, mis puudutab äh, meditsiiniseadmeid ja in vitro meditsiiniseadmeid. selle me äh, võtame siis ka arutlusele. edasi lükkame edasi kompromissettepanekute arutamist, mis puudutab mittetariifseid tõkkeid ühisturul ning äh, hääletust samuti, sellepärast et kompromissides ei suudetud kokku leppida, eh, sellepärast et eh, kohtumised venisid eh, eelmisel nädalal ja seetõttu jääb see praegu ära, kas siin ilmselt on ainult tegemist tehnilise edasilükkamisega ja, ja asi viibib. ja mul on au Jörgi Kadaneni siin tervitada, kes on komisjoni asepresident ja vastutab äh, töökohtade kasvu, investeeringute ja konkurentsivõimelisuse eest. Need on kõik meile ka äh, südamelähedased teemad ja tere tulemast äh, meile siis siseturu komisjoni juurde. nii et tuletan teile meelde, et meie tegeleme siin siseturu ja tarbijakaitse küsimustega. ja siis kolleegid, kes tahavad küsimusi esitada, äh, andke palun märku, need inimesed, kes kohal on, ilmselt tahavad küsida ja teeme siis ka kõnelejate nimekirja, aga olge hea, Jüri, teil on siis sõna. Äh, suur tänu, austatud kolleegid, äh, ütleb Jürgi Kadanen, suurepärane võimalus on meil mikrofon ei ole kõnelejal sees suur tänu, et äh, andsite mulle võimaluse arutelusid pidada ja rääkida sellest äh, täna, äh, kus me oleme omadega, kui kaugele oleme jõudnud oluliste teemade kallal, näiteks nagu siseturu küsimused ja eriti just investeeringute konkurentsivõime, majanduskasv ning töökohad ma ei saa loomulikult kõiki äh, tegevusvaldkondi selles kõnes äh, katta ja seetõttu ma keskendun äh, nendele võtmeküsimustele, kuidas me oleme rolli mänginud just nendes võtmeteema valdkondades, mida ma meenutasin teile ning kuidas puudutab teie komisjoni tööd. alustan sellest, et annan teile ülevaate, kuhu oleme täna investeeringute kavaga jõudnud, nagu teate, siis see on viimasel ajal meil käed-jalad tööd täis hoidnud samuti räägin teile e, ühe ühtse turu strateegia rakendamisest, e, see komisjon jälgib ju selle strateegia rakendamist väga lähedalt. ühese turu küsimused on loomulikult meie parema õigusloome e, paketiga seotud, mida ma ka oma kõne lõpus puudutan. ja pärast seda loomulikult hea meelega peame dialoogi, küsime küsimusi ja vastan teie küsimustele, kui teil neid on, aga kogume siis kokku ideed erinevates teemavaldkondades. kõigepealt siis investeeringute kava Äh, investeerimispank, Euroopa Investeerimispank on äh, viiskümmend kuus äh, projekti heaks kiitnud, mida EFSI alusel hakatakse invest-, siis rahastama, see tähendab kokku seitse koma kaks miljardit eurot, viiskümmend kuus konkreetset projekti heaks kiidetud, seda väärtuses seitse koma kaks miljardit eurot. igal kuul valitakse rohkem projekte välja Need projektid, mis välja valitud, pooled neist on energiatõhususe ja investeeringute valdkonnas, mis just kohalikule majanduskasvule panustavad muud on teadus- ja arendustegevus ning tööstuslikud uuendused, digitaalse ja ühiskondliku taristu uuendamine, transport ja ligipääsetavus veekaidele. Euroopa investeerimis- fond on sada viiskümmend, rohkem kui sada viiskümmend VKE-de rahastamist eh, puudutavat lepingut alla eh, kirjutanud, eh, seda väärtuses kolm koma neli miljardit eurot ning sada tuhat, sada kakskümmend tuhat VKE-d saavad kuidagi sellest rahastamisest osa. koos nende operatsioonidega on kokku investeeringuid lige ligi seitsmekümne kuue miljardi euroni ette nähtud, see on esimese seitsme kuu äh, tulemus siis, seitsekümmend kuus miljardit eurot äh, projektide rahastamine ja VKE-de rahastamine. kakskümmend kaks liikmesriiki on äh, tänaseni EFSist kasu saanud, sealhulgas mõningad nende hulgast, kellel on väiksem majandus. Sloveenia, Eesti, Bulgaaria ja Horvaatia, Itaalia, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa siin Ühendkuningriiki arvestades, kas me loeme äh, projektide arvu või me loeme äh, summat raha on siis kas esimesel või teisel kohal äh, kasusaajate hulgas. ma täpselt ei mäleta, millise kategooria puhul on Ühendkuningriik just esimesel kohal, aga igatahes Prantsusmaa ja Ühendkuningriik sinna esirinda kuuluvad siis äh, Avera äh, projektide loojad saavad juba tehnilist abi äh, meie investeeringus nõustamisfondilt. hiliskevadel loome me oma investeeringute portaali, kus avaliku ja eraosalised saavad oma projektidest rääkida, et ligi meelitada lisainvesteeringuid kahekümne teisel veebruaril avaldasime brošüüri, mille eesmärk on aidata kohalikke omavalitsusi ning projektide toetajaid selleks, et nad saaksid EFSI ja ESI äh, instrumendid kokku viia. Äh, need äh, kaks instrumenti on täie, täiendamas teineteist ja loodudki selliseks ning nende disain on ratsionaalne, nad toetavad üksteist ja neid tegevusi toetab ka meie innovatsioonipoliitika ning teadus- ja arendustegevuspoliitika. Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärk on tippteaduse saavutused äh, tuua kokku äh, ning äh, panna need kokku innovatsiooniga Euroopas, see toetab teadus- ja arendustegevust, mille eesmärk on tagada majanduslik jõukus, elukvaliteet ning terve keskkond praeguseks ja ka tuleviku tarves. Horisont kaks tuhat kakskümmend täidabki just neid eesmärke, me oleme peaaegu seitse tuhat kakssada grandi kokkulepet leppinud kokku kaheteist koma kuue miljardi euro ulatuses ja selles osalevad kolmkümmend üks tuhat osalist, sealhulgas äh, rohkem kui äh, tuhat kolmsada äh, granti, mis on Euroopa Uurimisnõukogult. komisjon on päris ambitsioonikas selleks, et haldustõkkeid ja konkreetseid tõkkeid eemaldada investeeringute teelt ning luua parem ettevõtluskeskkond vaatame järgnevaid väljakutseid investeeringutele, mis on liikmesriikide ees. kahekümne kuuendal novembril kaks tuhat viisteist võtsime me vastu iga-aastase majanduskasvu äh, analüüsi, kus on riigipõhised faktilehed, kus on välja toodud ka tõkked investeeringutele kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides komisjon on juba kapitaliturgude liidu digitaalse ühisturu strateegia ning Energialiidu algatusega edasi läinud äh, selleks, et tagada investeerijatele paremat ettevõtluskeskkonda. hiljem kevadel äh, võtame vastu ka oskuste tegevuskava. Euroopa Liidu ühtse turu süvendamine ja tugevdamine on meie prioriteetide nimekirjas äh, A ja O. me peame investeeringutõkked eemaldama ning looma uusi võimalusi ka tarbijatele, asjatundjatele ning ettevõtjatele ja äh, turg peab ajaga kaasas käima, novaatorlikud äh, ärimudelid, äh, neid tuleb tunnustada, tervitada ja tugevdada ühtsel turul. me tahame ka koostöömajanduse jaoks äh, tegevuskava luua selleks, et novaatorlikke teenuseid laiendada ning mitte eelistada ühte ärimudelit teisele. me tahame teenuste passi sisse viia selleks, et teenuste pakkujatel oleks lihtsam näidata vastavust nõuetele kui nad teistes liikmesriikides kauplevad ja oma teenuseid vahetavad. me tahame teatud nõudmisi harmoneerida prioriteetsetes valdkondades, mis äh, on praegu äh, alatoetatud, kui me mõtleme äh, konkreetsetele äh, näiteks äriteenustele. samuti tahame parandada Euroopa standardiseerimissüsteemi äh, kus osalejad äh, vabakonnast, VKE-dest ning ühiskonnast laiemalt oleksid kaasatud ennetavalt kõik sellised meetmed on kasulikud Euroopa VKE-de jaoks ning täiendavad äh, spetsiaalseid meetmeid, mille eesmärk on keskenduda äh, ligipääsu äh, rahastamisele ning vähendada bürokraatiat. me toome ettepanekute esile ka investeerimiskava ja riskikapitaliga seotud Euroopas selleks, et toetada iduettevõtete hoopakku Äh, kolme aasta jooksul statistika näitab ainult kuuskümmend protsenti iduettevõtetest jäävad Euroopas ellu. samuti tahame me käibemaksumenetlusi lihtsustada ning võimaldada ettevõtetel äh, läbi äh, maksejõuetuse uute reeglitele teist võimalust. ning me tahame toetada iduettevõtete hoovõttu ning aidata neil vastata tegevustingimustele ühtse turu äh, eesmärk on seista ka selle eest, et reegleid järgitakse, selle jaoks on meil eraldi äh, meetmed, samuti tahame sisse viia turu informatsiooni tööriista, et paremini informatsiooni koguda ning tahame ka vastavaid direktiive ja menetlusi parandada. koos asepresident Ansipiga vaatame me, kuidas meie digitaalset äh, strateegiad on toiminud, komisjon on omad esimesed meetmed äh, autoriõiguste ja digitaalsete lepinguõigustele äh, hoo pannud sisse eelmisel aastal. Äh, digitaaltehnoloogiaid e, e-kaubandust ja sisu puudutavad ettepanekud tulevad teie ette enne suvepuhkust kõikides nendes valdkondades on tarbijakaitse väga olulisel kohal ning see on oluline osa ka kõikidest meie eesmärkidest vabastada Euroopa Liidu ühise turu täis potentsiaal. olles väga palju pühendunud Pariisi kliimakokkuleppele, peame nüüd järgmiste sammude kallal tööd tegema. me oleme edasi minemas ringmajanduse tegevuskavaga, seda eelmise aasta detsembrist ning töötame Euroopa tuleviku ülesehitamise eh, tarvis Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend eesmärgi ning ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega mitmeaastane finantsraamistik on samuti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevuste päevakavas väga kõrgel kohal. me pühendume nendele poliitilistele prioriteetidele, kus vähegi vajalik ja oluline. komisjon annab välja teatise käesoleval nädalal, mis puudutab seda, kuidas äh, luuakse tõhusamaid poliitikainstrumente selleks, et toetada terase tööstust eh, ning eh, selle edasist arengut. edasi paremast õigusloomest. Eh, koos parema õigusloome tegevuskavaga komisjon püüab uuendada õiguslikku raamistikku ning vähendada tõkkeid ja halduskoormust kogu ühtsel turul. meil on vaja selliseid määrusi, mis aitaksid vähendada halduskulusid ning toetada majanduskasvu ning äh, tagada ka seda, et kasv kui selline on jätkusuutlik äh, nii keskkondlikust kui majanduslikust aspektist. Euroopa Komisjon äh, tahab luua selliseid võimalusi, mis baseeruvad mineviku õppetundide pidevale hindamisele ja kasutamisele, seda seoses lähimuspõhimõtte ja subsidiaarsusele põhimõttele samuti parem õigusalane äh, tegevus on ühtne vastutus, äh, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid äh, peavad parema õigusloome põhimõtteid järgima. proua esinaine, kogu meie struktuurne dialoog töötas väga hästi enne kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Euroopa Komisjoni töökava loomist, kus komisjonide esimeeste konverentsi arvamusi võeti arvesse Euroopa Parlamendi poole pealt samuti. täna on päris palju hirmutavaid asju, alates terroristide rünnakutest kuni pagulaskriisi, kliimamuutuste, majanduskasvu aeglustumise ning surveni välispiiridel ning äh, julgeolekutuse tunne meie äh, naaberriikides Need väljakutsed äh, kutsuvad üles Euroopa Liitu võtma otsustavat äh, samme ja leidmaks äh, uut kohta Ühendkuningriigile Euroopa Liidu struktuurides. me peame tegema tööd kõikidel tasanditel koos selleks, et põletavatele küsimustele lahendused leida ning tagada ka jätkusuutlikum ja konkurentsivõimelisem Euroopa tulevik. ootan dialoogi, mis võimaldub võimaldab meil nüüd kuulata ära teie arvamused ning vaadata seda, kuidas me saame nendele väljakutsetele vastu seista, suur tänu! suur tänu! kõnelejate nimekiri on mul siin ees, nii et andke veel märku, kui soovite sõna saada. loen selle kohe ette, kuid kõigepealt ma tahaksin tervitada siin härra Lottegaard Mortenit. tere tulemast parlamenti. Ulle Torm-, Tormessit es-, asendad siis nüüd, vahetate välja. tere tulemast siseturukomisjoni. meie komisjon äh, teeb palju tööd, nii et hoiatus siis. tere tulemast tagasi aga nimekirjas on siis. Rosathun, Catherine Styler, Nicola Dante, Virginia Hosier, Lizzie Akansari, Carlos Coelho, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to take them from in the order. ja fraktsioonide kaupa siis annan sõna. Rosa suur tänu, mikrofon palun, mikrofon. Äh, suur tänu, et tulite meiega kohtuma ja suur tänu selle ähm, sissejuhatuse eest. ka mina, nagu teised kolleegid, äh, arvan ma, et me peaksime teineteisega võib-olla tihedamini kohtuma. muret tekitab mulle natukene see, et me kaua oleme kuulnud juba sellest, mida kavatsetakse teha, aga mis siis, mis siis on tehtud äh, tegelikult ka? lihtsustamine, kas on juba samme astutud, kas on mingeid tulemusi näha, aitäh! suur tänu, äh, Catherine Steiler! suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra volinik, et äh, osalete tänasel struktuursel dialoogil. see viiskümmend kuus projekti, mis on käivitatud, äh, mille te välja tõite ja Horisont kaks tuhat kahekümnele keskendumine on väga teretulnud. keskenduksin sellele, mida te ütlesite oskuste ja oskuste kava kohta umbes äh, üheksasada tuhat Euroopa töökohta on ohus aastaks kaks tuhat kakskümmend on aga meil vaja uusi digitaalseid oskuseid. proua Paunova tegeleb sellega täpsemalt, aga milline on teie visioon täpsemalt? me ei taha, et digitaalsest lõhest kujuneb digitaalne kuristik. me peame tagama ju selle, et et need digitaalsed oskused ei piirdu mitte ainult arvuti kasutamisega, vaid liiguksime edasi ka juba programmeerimise ja taolise juurde. potentsiaal on tohutu, aga kui me selle potentsiaali ära kasutada tahame, siis me peaksime tegutsema. üks asi jäi mulle silma ühe ürituse raames. nimelt äh, veebilehekülgede reklaamimine, mõned VKE-d kasutavad digitaalseid vahendeid, et kui paljud veebipõhised ettevõtted on äh, hingusele läinud, kas teil on mingid andmed? siis te rääkisite sellest Ühendkuningriigi uuest lahendist. no mina isiklikult usun, et Ühendkuningriik peaks jääma Euroopa Liidu ja homme äh, on siis sada päeva jäänud rahvahääletuseni. Te ütlesite, et Ühendkuningriik on selle fondi ühe suuri, üheks suurimaks kasusaajaks. Horisont kaks tuhat kakskümmend meie ülikoolid on sellest nii palju kasu lõiganud. mis saaks siis, kui nad välja astuksid? ja annan teile võimaluse, kuivõrd te ise sellele viitasite, et ütleksite, mis saab. mina küll ei taha, et me nendest rahadest ilma jääksime oluline punkt, proua esinaine, proua Tuun rääkis väga lühidalt, kasutasin võimaluse ära, aitäh suurepärane, ütleb proua esinaine. ma lubasin nimelt viimasel koordinaatorite kohtumisel, et ma üritan äh, ohjata neid kohtumisi paremini, et volinikul oleks võimalik ka vastata. üksteist inimest on veel kõnelejate nimekirjas. no umbes paari minuti peale. ja kui lähete üle aja oluliselt, siis, siis võta mikrofoni ära Dan Dalton, palun. suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra volinik. jah, teie parema õigusloome alased sõnad äh, olid mulle väga huvitpakkuvad, oleme täiesti nõus. asi on lihtsalt selles, et reaalsus on teistmoodi, näeb välja. õigusloome lihtsustamisest öö, äh, on lihtne rääkida, aga tegelikult uue seadusandluse vastuvõtmisega läheb asi ainult kiiru-, keerulisemaks, näiteks äh, ühenduse tolliseadustik, see pidi olema tegelikult ju lihtsustamise asi tulemuseks oli aga hoopis palju rohkem bürokraatiat äh, ettevõtete jaoks. Teie ütlete, et meil on vaja uusi äh, delegeeritud õigusakte selles osas, aga mis teha? kogemus lihtsalt näitab seda, et kui me üritame lihtsustada, juhtub vastupidine. ja teine, mittetariifsed äh, turutakistused, mina tegelen sellega praegu siin komisjonis, on tulemas raport ja väga paljud äh, väikeettevõtted ütlevad, et USA-s või Kanadas on kaupa teha palju Saksamaal või Prantsusmaal, nad ei ka-, ei teegi seda, nad ei viitsigi seda teha, sellepärast et turutakistused on nii suured, mis hoiavad nad turult eemal. ja see õõnestab ju ühtse turu põhimõtet kui sellist ja konkreetne küsimus, kas te tõotate seda, et komisjon koostaks iga-aastaselt aru, ülevaate mittetariifsetest ähm, äh, turu ähm,, turutõketest? et neid defineerida ja et leida võimalused, kuidas need äh, eemaldada. ja viimane küsimus, digitaalne ühtne turg, ma toetan digitaalset ühtset turgu, aga miks äh, räägib komisjon kogu aeg tarbijakaitsest, mitte tarbija jõustamisest? loomulikult online'is, kus äh, usaldus on kõige olulisem, kus on väga palju inimesi, kes võrdlevad ühte toodet teisega, annab ju suure jõu tarbijale tarbijakaitse tegelikult seda kasutatakse tihti selleks, et uued äh, tulijad turult eemale hoida. Oettinger käis äh, meie fraktsioonis eelmisel nädalal ja ütles üsna mitu asja, mis on murettekitav. ta põhimõtteliselt ütles, et komisjon äh, tahab kaitsta turul tegutsejaid ja kui digitaalne ühisturg sellisel kujul, nagu teie ette näete, tuleb ellu kutsutakse, siis see tegelikult äh, välistab äh, uued tulijad. Robert Rochefort. suur tänu, äh, proua esimees, austatud asepresident. üsna naljakas, sest ma tegelikult ei teadnud, mida härra Dalton kavatseb öelda, ma tean ju, mis teema kallal ta kogu aeg tegutseb, oleks võinud arvata, aga tegelikult pean temaga nüüd nõustuma Te rääkisite alguses investeeringutest, jah, investeeringud peavad olema strateegilised ja neid on praegu Euroopas äh, hädasti vaja, meil on vaja seda selleks, et tagada majanduskasv ja luua töökohad. Te rääkisite investeerimiskava plaanidest, aga selleks, et äh, investeeringud jõuaksid kõikidesse ettevõtlussektoritesse, peab äh, turg uskuma ja usaldama seda poliitikat. me ei räägi siin mitte ainult rahade kogumisest, vaid sellest, et tuleb uskuda sellesse turgu. Äh, siseturukomisjon oleme ju meie ja äh, selles mõttes olengi nõus härra Daltoniga. ja minu küsimus äh, puudutab sedasama mittetariifseid takistusi, see on mittestrateegiline lähenemine. jah, ma kuulsin teie sõnu iduettevõtete kohta me keskendume suurettevõtetele ja unustame ära VKE-d, kes on ju vahendajad, sest et VKE-de kasv viib nad edasi järgmise faasini ja nendest sõltub tegelikult järgmistel aastatel majanduskasv ja selle väljavaated. ja minu küsimus teile, milliseid vahendeid, milliseid samme on kavandatud? Prantsusmaal, minu koduriigis, räägitakse väga palju sellest, et äh, äh, seadusandluse ülevõtmisega on probleeme ja nimelt probleem sellega, et võetakse liiga äh, Äh, võetakse liiga palju justkui üle, pingutatakse üle ja tekivad mittetariifsed äh, barjäärid ja tõkked turul. kavatsused on olnud head, kuid tulemus ettevõtetele on vastupidine. ja ma tahaksin teada, kas te olete oma kolleegidega volinike kolleegiumis mõelnud sellele, kuidas minna kaugemale, kuidas äh, ka see probleem lahendada, aitäh ja esimese vooru lõpetuseks saab sõna Julia Reeda. suur tänu, härra volinik, teie portfell on väga oluline selle komisjoni jaoks, aga digitaalse ühtse turu strateegia jaoks laiemalt ma tõstataksin veel kord reformide kiiruse küsimuse. Ansip kuulutas täna Lissaboni tippkohtumisel, et üks digitaalse ühtse turu oluline element on copyrighti reform, aga see lükatakse jällegi edasi, nüüd siis septembrikuusse. arvestades, et komisjoni president Juncker äh, kuulutas, et äh, see ettepanek tuleb poole aasta jooksul pärast mandaadi öö, ähm, ülevõtmist, tundub, et nüüd on nad sellele pannud peale kordaja neli sellele ajale. Te ütlesite, et viivitus tekkis sellest, et käivitati uus konsultatsiooniprotsess, eriti selles osas, mis puudutab meediaväljaandeid nagu, nagu ma saan aru, komisjon nüüd ei eelista enam ühte ärimudelit teisele ja meie komisjon on oma digitaalse ühisturu raportis selgelt öelnud, et ei tohiks luua mitte mingisuguseid uusi kohustusi, mis asendavad ühe äh, ärimudeli teisega ja eelistab ühte ärimudelit teisele, nii et need uued äh, raportid komisjonist on murettekitavad. kas te näitate üles piisavalt äh, suurt juhirolli selleks, et need asjad tuleksid ka kiiremini meieni, jõuaksid meieni, et me saaksime pihta hakata ja kas äh, meie digitaalse ühisturu raport võetakse täies mahus arvesse, et meie ei teeks jällegi ettepanekusid Euroopast, millega idufirmadel on raskusi digitaalsel ühtsel turul üldse äh, konkureerida. ja lõpetuseks, meie komisjon väga palju ära teinud puuetega inimeste õiguste tagamiseks. veebi juurdepääsetavuse direktiiv äh, ja copyrighti reformi edasilükkamine lükkab edasi ka Marrakechi kokkuleppe täitmise, sellega on ette nähtud, et äh, nägemispuudega inimesed äh, saavad juurdepääsu e-raamatutele. volinik Oettinger ütles juba detsembrikuus, et see ettepanek on valmis ja lebab kusagil komisjonis laual. kas te tagate selle, et see ettepanek enne septembrit äh, vastu võetaks. ei ole mitte mingisugust põhjust äh, venitada sellega ja parlamendis on suur huvi see asi äh, lõpule viia. härra Kadainen. suur tänu. mulle meeldivad sellised arutelud. toredad on sellised poliitilised arutelud üritan vastata teie küsimustele, teie muredele nii hästi kui võimalik. aga kahjuks mul ei ole pädevust kõikides küsimustes, mille te täna te olete tõstatanud, aga üritan siis. kõigepealt teavitusmenetlus, me tahame praegust äh, teavituskohustuse direktiivi parandada. on oluline see, et uued nõudmised teenusepakkujatele liikmesriigites vaadatakse üle selleks, et vältida ebaproportsionaalsete meetmete turule toomist, mis võiks siis äh, takistada piiriüleste teenuste pakkumist meie praegune menetlus hõlmab väga paljusid erinevaid nõudeid ja neid nõudeid on ka vaja kuid komisjonil ja liikmesriikidel peab olema võimalus üle vaadata riiklike meetmete eelnõu. see aitaks teenuste turu toimimisele kindlasti kaasa. meie eesmärgiks on läbipaistvuse suurendamine. ning loomulikult tahame siis paremini hinnata ka proportsionaalsust uute meetmete puhul. nüüd oskuste agenda, tegevuskava. Marianne Tyson esitab äh, oskuste tegevuskava kohta ettepaneku paari nädala pärast väga paljud volinikud on sellesse töösse kaasatud olnud, et äh, katta laiem pädevuste valik. mitte ainult digitaalsetest oskustest ei räägi me ju aga näiteks ka terasetööstuse tõhususe tõstmiste, tõstmise kontekst on siin sisse toodud, nii et pädevuste osa on väga, väga hästi esindatud meie praegustes tegevuskavades. ja kõik on põhimõtteliselt nõus, kuid komisjoni jaoks on väga raske öelda seda, et mida me veel saaksime siis teha, sest et hariduspoliitika ei ole meie pädevuses. aga loomulikult häid tavasid äh, liikmesriikide vahel saab jagada ja peab jagama ja me võime soovitada liikmesriikidele kasutada Euroopa Liidu vahendeid selleks, et äh, parandada hariduse taset näiteks. erasektor äh, mängib ka väga olulist rolli, sest et teinekord on erasektor see, kes võib äh, kiiremini reageerida, saab kiiremini reageerida näiteks koolituse äh, puhul, kui suured haridusasutused. jah, ma ei ütle, et erasektor peaks kooli asendama, aga nad võiksid äh, kindlasti olla lisaabiks. Te kuulete sellest ilmselt hiljem aga pädevuste kohta veel. Euroopast väljaspoolt on tulemas väga palju inimesi ja me peame and-, leidma võimalused nende integreerimiseks meie ühiskondadesse, et nad saaksid hakata panustama meie ühiskonda. kui ma nüüd vaatan investeeringute ja konkurentsivõime prisma läbi sellele asjale, siis ma näen nendes inimestes äh, vara. Need ei ole mitte ainult koormaks vaid äh, võivad olla meile ka varaks. varaks äh, mandrile, kes usub inimkapitali vajalikkusesse ja inimesed tulevad ju meie juurde praegu, aga inimestest ei piisa, peab inimkapitali teine osa on nimelt kapital sellepärast ongi pädevuste tegevuskava ees nüüd uued äh, probleemid. inimesi on lihtsalt rohkem, kelle oskusi on vaja uuendada parem õigusloome ja mittetariifsed tõkked. parem õigusloome, selle kohta ütleksin paar sõna. paljud inimesed arvavad, et, et parem õigusloome tähendab seda, et äh, mõned määrused tühistatakse ja et selle järgi mõõdetakse selle asja edu. noh, nii võib ka see olla, aga olulisem hoopis on teha, on koordineerida äh, sektorite kaupa seda asja uute määruste vastmõõtmisel. no kui näiteks meie eesmärgiks on luua ühisturg, siis see tähendab seda, et me tahame kakskümmend kaheksa seadusandlust äh, asendada ühega. ja see on kõige, kõige parem viis äh, seadusandliku koorma vähendamiseks. aga tuleb arvestada erinevate sektorite ja nende vaatevinklitega. komisjoni uus äh, töömeetod, mis on teistsugune kui meie varasem, meil on nüüd projektimeeskonnad. see peaks tagama parema kvaliteedi ettepanekute puhul. Timmermansiga. ühte suurimat ühisturu projekti, mida tavaliselt ei peetagi ühisturu asjaks, aga ta on ikkagi seda. ringmajandus nimelt. ringmajanduse projektid. see oli suurepärane näide grupitööst tegemist ei olnud sugugi mitte ainult keskkonnaküsimusega, vaid puudutas ju otseselt ka ühisturgu. üsna mitu volinikku, üsna mitu peadirektoraati olid kaasatud ja lõpptulemus oli palju parem kui, kui esi, esialgne ettepanek. ja mina lähenengi sellele just nimelt sellest äh, no, äh, vaatevinklist, kuidas arvestada erinevate seisukohtadega, erinevate vaatevinklitega näiteks, et äh, ringmajandus tõesti oleks ringlev majandus ja et äh, ettevõtlus seda ka toetaks, sest muidu see äh, asi ju ei ringleks. mittetariifsed tõkked ma ei ole mõelnud tegelikult sellele ettepanekule iga aasta komisjoni aruanne välja tuua mittetariifsete tõkete osas, aga tõesti seda tuleks teha. me kõik teame siin ju seda, et üks väljakutseid Euroopa Liidu jaoks on see, et liikmesriigid äh, ühisturuseadusandlust lihtsalt ei rakenda ja sellel põhjusel olemegi teinud ettepaneku uute vahendite kasutamiseks võtmiseks, selleks et äh, jälgida seda, mida liikmesriigid teevad ja et julgustada neid seadusandlust rakendama. see oli üks ühis, ühtse turu strateegia ettepanekutest. meie komisjonina saame kindlasti ära teha rohkem, kui me oleme teinud seni, aga loodan teie toetusele selles kõiges. rakendusteemad tuleb tõsta prioriteetsemaks see ei ole uus ettepanek äh, ja sellepärast võib-olla mõnele see nii seksikana ei tundugi. aga meie oleme siin just nimelt selle töö tegemiseks. aga ma ei ole sellele ettepanekule mõelnud, aga õigus teil on, et midagi tuleks ka sellel rindel ära teha. ja siis rääkisite väga olulisest teemast, tarbijate võimestamine. tegelikult lihtsalt sellesama ringmajanduse mõttega tarbijad peavad jah olema kaitstud, kuid peab olema ruumi ka tarbijal valikuid langetada. kas Euroopa on selline manne, manner, kus äh, uued ärimudelid äh, õitsevad või oleme me selline manner, kus me oleme paika pannud, milliseid teenuseid on võimalik pakkuda tarbijatele ja kogu lugu? meeldib see meile või ei, siis äh, see kaasav majandus leiab järjest rohkem kõlapinda ja sellepärast me kavatsemegi aprillis esitada sellekohase dokumendi, juunis, vabandust, et kuidas Euroopa seadusandli-, landus, e-, seadusandlus praegu vastab uutele majanduse vormidele ja praegu on see ühistarbimise majandus äh, leidmas järjest rohkem äh, toetajaid. härra Rochefort, teie küsimusele ma vist ka juba vastasin. ja siis veel äh, copyright küsimus nagu te teate, kavas on astuda kaks sammu. Copyrighti seadusandluse kaasajastamine ja harmoneerimine. üheksandal detsembril eelmisel aastal tegi komisjon või võttis vastu juba selle reformi ja see esitati seadusandliku ettepanekuna ja selle reformi põhiline osa nii-öelda copyrighti paketi teine osa peaks tulema suvel välja. on ta nüüd juunis või juulis, ma ei teagi, aga suvel igal juhul. asepresident Ansip äh, on väga agar ja tahab, et need ettepanekud vastu võetakse ja ega tegelikult äh, komisjonil ei ole ka tehnilisi tõkkeid selles osas, tahame lihtsalt asjad üle vaadata ja tagada selle, et tehtavad ettepanekud äh, on äh, head ettepanekud, aga suur tänu selle positiivse suhtumise eest nendesse ettepanekutesse. kui lubate ühte asja veel lisada? digitaalse ühisturu ettepaneku kontekstis Teie komisjoni roll on kindlasti väga oluline. kui me need konkreetsed ettepanekud juba teeme erinevate valdkondade kohta, liiga lihtne oleks öelda lihtsalt ei ettepanekutele, mis on mõnest vaatevinklist vaadates rasked. ja ei öeldes üsna tihti unustatakse laiem pilt. meil on vaja ka selliseid inimesi, kes vaatavad asjale laiemalt ja teevad ettepanekuid, kui meie ettepanek omakorda ei ole perfektne. Nemad aitavad tagada selle, et paari aastaga on võimalik äh, ärikeskkonda Euroopas muuta. I'm going to ask you to come back to Catherine's question. palun äh, uuesti Catherine'i küsimuse juurde tagasi tulla sellega äh, selles osas, mis puudutab ähm, mitte liitu kuuluvates riikidega, kes osalevad EFSis ja muudes äh, sellistes protsessides. ma ei tea, millised on kõige ilmsemad äh, sammud, mida praegusel hetkel astuda, ma ei tea, mida ma ametlikult tohin öelda, kuid äh, selge on see, et kõik siinviibijad teavad, et liikmetel on paremad võimalused äh, Ehm, osaleda otsuse langetamiste protsessis eh, kui ehm, mitteliikmetel, mitte see ei puuduta ainult Euroopa Liitu, vaid ka teisi organisatsioone, elu on selline. Eh, Nik- äh,, ah, Stefani ja siis Nikolai Tanti, suur tänu teile. suur tänu teile teie selge avalduse eest ja selle eest, et eesmärkidest nii selgelt rääkisite, rääk-, mul on kolm äh, küsimus, te rääkisite sellest, et, äh, et praegusel hetkel toimivad juba viiskümmend kuus erinevat projekti strateegiliste investeeringute valdkonnas. tahaksin teada, kui paljud neist on seotud digitaalvaldkondadega, sest äh, me kõik oleme nõus sellega, et äh, ühisturg on meie esmane eesmärk, aga kui kas esmased investeeringud on selle prioriteediga ka seotud, sellega seotud küsimus. kas meil on ka selliseid vahendeid, mis aitaks äh, kujundada strateegilisi investeeringuid, et meie prioriteete ähm, toetada, eriti just olulisemates valdkondades. siis käibemaks. ma hea meelega kuulsin, et te mainisite seda, et äh, käibemaksusüsteemi lihtsustamist toetada, see on väga positiivne. küsimus on aga selles, kas me võiksime eeldada ka, et komisjon esitab ettepaneku ähm, ühendada käibemaksuregistrid, kas te toetate standardimist selles valdkonnas ning kolmandaks eh, terasetööstus. Te mainisite sellist tööstust, mis on antud hetkel väga tugeva surve all eh, ja eh, millel on väga kõrged tootmiskulud. me kõik peame selle küsimusega kiiresti tegelema, sest see on tihedalt seotud ka tööhõivega Euroopa Liidus. aitäh teile! Nicola Dante suur tänu teile, härra asepresident, te rääkisite väga paljudest erinevatest elementidest eh, ja mitte ainult sellest, millega tegeleb komisjon. Eh, mina tahaksin teie arvamust küsida kolmes punktis. kõigepealt see, mis puudutab investeeringuid. Eh, siin on väga oluline jälgida, et arvud oleksid järjepidevad. on, teame hästi, et investeeringuteks on meil vaja suuremaid summasid kuid äh, teame väga hästi, et äh, äh, sellest, mis meil käeulatuses oli, veel ei piisanud. mul on aga küsimused selle kohta, et need investeeringud, mis olemas on, kas need on kuidagi riskantsed või, või ähm, oleks see, need investeeringud tehtud ka sõltumatult igasugusest investeeringsfondist. mina arvan, et küsimuse all on ka investeeringute kvaliteet ja e, meil oleks vaja eelkõige just selliseid investeeringuid, millega e, käiks kaasa e, muid instrumente, pangainstrumente näiteks, mis oleks turvalised. teiseks, komisjon ütleb, et selleks, et garanteerida olulisemate valdkondades eh, kasvu, oleks vaja teha väga lihtsaid eh, muudatusi, nagu näiteks eh, turu ümberkorralduseks. seda ei ütle mina, vaid seda ütlevad ka Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuringud. praegu on olemas teatud sektoreid, kes on saanud toetust. mina tahaksin teada, mida komisjon kavatseb teha selleks, et garanteerida nõukogu ja komisjoni erinevate seisukohtade osas kokkulepet ning äh, geograafiliste märgistuste küsimus. Äh, parlament on selle ettepaneku poolt hääletanud, kuid seda ei väida ainult parlament, vaid ka komisjoni enda uuringud on seda kinnitanud. siin võib loota tagasihoidlikud SKT kasvu. tahame teada, mida komisjon ootab, et ta ei tee selle teemalist ettepanekut juba, aitäh. ja mm, Virginie Rosier, suur tänu teile suur tänu teile, härra president, ähm, et siia tulite. mina küsiksin üht teemal, mis mind otseselt puudutab, see puudutab geograafilist märk, tähis, märgistust, nagu te teate, kuus kuud tagasi äh, raportit, mille äh, raportöör ma olin ning see äh, puudutas äh, geograafiliste päritolumärgistuste kinnitamist ning seda toetas ka regionaal, regioonide komitee. palun tõstke oma mikrofoni, ütleb esimees niisiis regioonide komitee ja ka ECOSOC äh, toetasid seda, kuid oma mõju-uuringus äh, äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal soovis komisjon mittepõllumajanduslike päritolumärgistuste osas ühist Euroopa märgistust ning komisjon soovis ühtlasi selle uuringu Eh, eh, põhjale edasi tegeleda õigusloomega eh, ning väga väikeettevõtted, ettevõtted, VKE-d on väga mures selle pärast, sest nad leiavad, et nad peavad võitlema ebalojaalse konkurentsiga riikidest, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja mis ei ole üle vähimatki kokkupuudet traditsiooniliste toodetega. seni on nad olnud leplikud, kuid nüüd on, on hakanud juba sellest küllalt saama taha, äh, äh, tahaksin, et te saaksite aru, et Euroopa Liit peab vastu tulema nende ettevõtete vajadustele. millal on meil ometi oodata sellist õigusloomelist ettepanekut, mis aitaks äh, ühise raamistiku loomist taga mittepõllumajanduslike toodete päritolumärgistuse küsimustes? järgmisena saab sõna Van Nistelrooy. suur tänu teile, esimees asepresident, te olete nii-öelda multiplikaatormees. ja väga paljud asjad on juba muutunud senises lähemus, lähenemises, kuidas saada reaalmajanduse raha juurde, pangaraha ja eraettevõtete raha ja eh, praegusel hetkel on meil väga palju idufirmasid eh, erinevates valdkondades, küsimus on aga selles, et eh, me ei saa neid võrrelda Ameerika Ühendriikidega, me oleme neist palju maha jäänud ja see puudutab ka seitsekümmend viis miljardit, mis läheb liikmesriikidesse iga aastate äh,, iga nädal te äh, avaldate seda, mis on vastu võetud. ja äh, kuidas äh, see kõik aitab idufirmasid ning äh, võime astuda suuri samme eh, näiteks eh, mahetoodete osas, eh, muude toodete osas. meil võivad olla samad standardid, peame otsustama, mis on jäätmed, mis ei ole jäätmed, väga palju läheb meil sellega seoses kaotsi ja ka vahendeid läheb ka selles osas saatsi, igal juhul toetan teid kas keegi soovib veel rääkida ja ma esi-, lisaksin, ütle siis veel kaks küsimust, ütleb esimees. kõigepealt see, mis puudutab eh, teenuste passi. mulle meeldib see mõte, et on olemas teenuste pass, mis eh, tõestab, et äh, äh, kvaliteeti mitte ainult ühes liikmesriigis, kuid samas olen ma väga mures sellepärast, kui eh, ma kuulsin, et üks VKI-d esitav ühendus eh, leiab, et see ei ole vajalik, see on väga keeruline eh, ja sinna on kaasatud liiga palju liiga erinevaid sektoreid ja me peaksime läbirääkimised pidurdama, nii et nägemus selle kohta, mida see tähendab, see teenuste pass erinevate osapoolte jaoks. minu jaoks küsimus oleks et kas võiksime kohtuda rohkem eh, erinevate eh, osapooltega eh, ja kuulame nemad rohkem ära, sest nemad soovivad ligipääsetavamat, arusaadavamat informatsiooni piiriüleseks tegevuseks ning need europortaalid, mis pidi üles seatama teenuste direktiivi raames, mis ei toimi, et teenuste osutajad saaks sellise informatsiooni kätte. miks eh, ei ole nii, miks ei, selline protsess ei too, ei välvi inimeste toetust, keda see puudutab? ja teine puudutab parema õigusloome agendat. ma väga hea meelega kuulsin seda eelmisel nädalal, et eh, vastutav volinik loodab, et eh, et et, et bürokraatiat jääb vähemaks seoses alt üles lähenemisega. mina kutsuksin üles, et kui nähtakse, nähakse liialt bürokraatiat, et seda teatatakse, aga selle, see veebilehekülg on nii keeruline, et tuleb sisse trükkida ec.euroopa. ja nii edasi ja nii edasi leian, et see on üsnagi raske. E, seda on raske, sellest on raske isegi raadios rääkida. ma arvan, et e, see e, veegilink cutredtape.eu võiks olemas olla, juba täna õhtul võiksime ta luua ja kasutada seda selleks, et, et see oleks siis see link, mis sellesse portaali viiks, aitäh. suur tänu teile, ütleb äh, härra Katainen, väga hea küsimus. nüüd, mis puudutab EFSid ja digitaalprojekte, siis umbes vähem kui kümme protsenti projektidest, mida praeguseks finantseeritud on, on selle küsimusega seosetud kui EFSI alga-, algas, algustas oma tegevust, arvasin, et arvasime, et, et digitaalsed investeeringud saavad endale suurema rolli, kuid seni pole see nii olnud. ma ei tea, mm, kas e, praeguseni on olnud piisavalt palju digitaalseid investeeringuid, kuid enamus EFSI projektidest on seotud energiaga ja enamasti taastuvenergiaga. ja erinevate nutiprogrammidega võib-olla oleks vaja väikest toetavat tõuget ka digitaalvaldkonna suunas. aga meie komisjonis ei vali projekte, vaid peaks olema nii fondi poolt kui ka erainvesteerijate poolt selleks taotlus peame eh, suurendama eh, kõigi osapoolte teavitamist. üks hea võimalus digitaalsete investeeringute suurendamiseks, eriti just eh, struktuurifondi toetustavad liikriikides oleks kasutada struktuurifondi vahendeid käsikäes EFSiga ning sellisel juhul võib loota, et Eh, et investeeritakse piisavalt eh, taristu investeeringutesse. ja siis võib investeerida ka lairibaühendustesse, kui see vajalikuks osutub. ma ei saa kahjuks vastata käibemaksu küsimusele, ma ausalt öeldes ei mäleta, kas see küsimus on olnud arutelu all, aga tuleme selle juurde tagasi nüüd terasetööstus. see on väga keeruline küsimus ja see on põhjus, miks eh, me teisipäeval eh, avaldame komisjoni teatise, kus loeme üles meetmed, mis tuleks kasutusele võtta selleks, et võrdsed tingimused oleks garanteeritud et, et, et laiendada, lahendada ületootmisprobleemid teatud riikides, näiteks Saksamaal. peame neile küsimustele rohkem tähelepanu pöörama, sest praegusel hetkel on väljakutsed väga suured. me ei saa seda eh, küsimust lahendada, kasutades ühte või kahte meedet tuleb kasutada erinevaid meetmeid, näiteks äh, ähm, äh, näiteks kaubanduskaitseinstrumente ja samuti ka äh, muid instrumente tuleb kasutada, tuleme kindlasti selle teema juurde tagasi kolmapäeval. EFSI investeeringud ning kas see on tootnud lisandväärtust, see on võtmetähtsusega küsimus nagu kõik, kes EFSI eh, määruse väljatöötamises osalesid, teavad, eh, seda nähti, eh, nägi seda pealt, e- e IBI investeeringud oleks umbes seitsmekümne miljardist aastas, Eesti omad veelgi rohkem. see peaks keskenduma erinevatele valdkondadele, mis oleks majanduslikult teostatavad kuid riskantsemad kui need, millega ta, erasektor tavaliselt ise hea meelega tegeleks. ma olen seda küsimust aeg-ajalt arutanud. ma ähm, Molderiga, kes äh, selle, kes EFSiga tegeleb äh, ning teab, teab, et kõik projektid peaksid olema sellised mis oleks piisavalt head, kuid mis ei, ei suuda saada täielikku vajalikku investeeringut eraturult. me ei soovi hakata konkureerima erainvesteeringutega, erainvesteeringud võivad teha, peavad tegema seda, mida nad ise tahavad, aga alati on selliseid investeeringuid, mis vajavad avalikku garantiid. ja annaksin teile siin esitaksin teile ühe huvitava näite selle kohta, mida EFSI võiks teha. Taanis näiteks loodi selline fond, mis äh, finantseerib taastuvenergia investeeringuid Põhja-Euroopas. see on täiesti tavapärane fond, kuid see äh, tähendab aga seda, et EFSI garanteerib äh, riskiraha äh, see aga tõi pensionifondid äh, selle juurde esimest korda, kui ma kuulsin, et pensionifondid investeerisid taastuvenergiasse ja uutesse tehnoloogiaprojektidesse, mis äh, ei äh, ju ole tohutu suured, need võivad olla ka keskmised või väikese suurusega. ja siin ongi EFSI poolne lisandväärtus. ilma EFSI garantiita ei oleks pensionifondide rahad iialgi äh, selliste projektide juurde tulnud. nii et kõik see võivad seda mudelit kopeerida oma koduriikides, kui seda soovivad. ja veel, kui soovite informatsiooni selle kohta, mida EFSI finantseerinud on, siis äh, veebileheküljel on need lihtsalt äh, leida, neid näiteid ning äh, parlamendis olen ma osalenud kõnelejana paljudes paljudel kohtumistel, kus oleme rääkinud headest tavadest ja mm, eh, see on väga oluline, et me heasid tavasid levitaks ja räägiks eh, headest tulemustest ning mis puudutab nüüd eh, geograafilisi päritolu tähistusi, siis mul on ausalt öeldes täielik mälulünk praegusel hetkel selle koha pealt. oleme alati öelnud, et see on osa meie eesmärkidest ja ettepanekutest, aga võin teile vastata kirjalikult, kui soovite. ja nüüd äh, siis äh, idufirmad ja ja laiendatavad ettevõtted. Äh, Jonathan Hill teeb konkreetse ettepaneku riskifondide osas, soovime luua spetsiaalse fondi, mis võtab kokku olemasolevad vahendid. et kättesaadav fond oleks siis viissada miljonit eurot ja see tuleks äh, era-, avalikust sektorist ja teised tuleks äh, ja teised tuleks ähm, erasektorist ja see ettepanek peaks valmis olema suvevaheajaks nii et äh, peaksime nii-öelda looma, looma nii-öelda fondide fondi, mis ähm, praegusel hetkel riski, riskifondide suurus on umbes kuuskümmend miljonit äh, eurot, nii et äh, ka selles valdkonnas on suurus oluline e,. ning sellega seoses me seda meetodit ka kasutame e,. kapitaliturgude liik-, Liit peaks sellega samuti tegelema. EFSit äh, äh, kasutatakse äh, laienevate idufirmade abistamiseks. seda on võimalik teha erinevate fondide kaudu. et see on sõnum, mis võiks olla kasutatav ja mis huvi pakkuda ka riskikapitaliga tegelevatele inimestele teenuste pass käivitame avaliku konsultatsiooni protsessi ja suur tänu, et te sellise küsimuse esitasime, peame saama tagasisidet nende käest, kes eh, sellest peaks kasu saama. Eh, me usume, et on võimalik seda teha nii, et eh, on võimalik aidata väikeseid ja keskmise suurusega teenuseosutajaid, et nad saaks piiriüleselt tegutseda kui aga on muresid, siis peame need ära kuulama ja sellega seoses äh, oleme ka käivitanud protsessi, et äh, ettepanekuid käsitleda. Äh, peame ühtlasi välja ütlema ka selle, mida meie oleme arutanud ja mõelnud ja siis koguma edasist informatsiooni. loodetavasti suudame leida, kokku panna lihtsamat sorti mudeli, mis võiks kõigile kasulikuks osutuda. suur tänu teile. Can you help us to find a snappier name for the cut red tape oh, website? Äh, te peate palun äh, bürokraatiakoorma vähendamisele mingisuguse äh, parema, kiirema vastandi, et et nendest asjadest rääkida. suur aitäh teile, volinik. ma ei tea, kas meie liikmed teavad küll, aga struktureeritud dialoogi arutelude tagasiside pannakse kokku, seotakse aruteludeks, mis on meil esimeste, komisjonide esimeeste konverentsidel äh, ning seda kõike kaasatakse ka tööprogrammi loomisesse ja kui me jällegi äh, erinevate volinike ja komisjoni esimeeste gruppidega tuleme kokku järgmisel sügisel, kõik need asjad, mis te täna siin rääkisite, eh, pannakse sisendina meie koosolekutesse, kohtumistesse, siis kahepoolselt eh, paneme kokku järgmiseks aastaks teie tööprogrammi, nii et eh, väga oluline on see ja suur aitäh teile küsimuste eest! Um, now I will go to... head kolleegid, lähen siis juhataja teadaannete juurde, mis tavapäraselt äh, küll antakse teada äh, kohtumise alguses, aga arvamuste vahetus oli enne seda, nii et äh, kolm tavalist teadet siis kõigepealt, esiteks meid kantakse üle veebis äh, teiseks e, e-meeting on ligipääsetavas kõikidele liikmetele, assistentidele ja e, fraktsioonide töötajatele ning meie uudiskiri samuti. järgmine päevakorrapunkt puudutab ajakohastamist ja uut informatsiooni triloogide kohta, mis puudutab ettepanekut direktiivi jaoks, mis puudutab omakorda avaliku sektori organitele ligipääsu, raportööri paraku ei ole siin kohapeal, nii et peame siit edasi liikuma, ütleb esinaine, kas on oodata teda siia või mitte? nii et ehk homsesse päevakavasse leiame aega selle jaoks, siis saame seda küsimust ka arutada ja siis, eh, mis puudutab meditsiiniseadmeid ja in vitro meditsiini eh, seadmeid, eh, mida kasutatakse diagnostika jaoks, ma saan aru, et siin on inimesed, kes meile ülevaate annavad. loen eda-, ette teile, mis Andrea Schwab on ette valmistanud, ütleb kõneleja. sellepärast, et tal on väga kahju, aga ta ei saanud täna siin olla ja seetõttu palus, et ma toeksin teile ette järgneva kuues kolmepoolne läbirääkimiste kohtumine toimus eh, in vitro diagnostilise meditsiiniseadmete üle seitsmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kuusteist. see oli esimene triloog eh, Hollandi eesistumise ajal ja kõik pooled ootavad eh, läbirääkimistele joone alla tõmbamist praeguse eesistumise jooksul peaaegu kõik peatükid ja lisad kahest määrusest on nüüd avatud läbirääkimisteks ning arutelud jätkuvad mitmete oluliste teemade üle. peamine element IMCO vaatevinklist on siin analüüsi äh, ja järelevalve äh, küsimus ning viienda peatüki küsimus eraldi, mis puudutab kõrge riskiga meditsiiniseadmete järelevalvet TS-i jaoks, kõnelejatöötajad ei saa aru, mis asi see on. ning nõukogul on kompromisstekst olemas. viienda trial-, triloogi juures tegi Euroopa äh, Parlament kompromissettepaneku, mis puudutas nõukogu menetlust äh, koos äh, nende meditsiinivahendite kasutamise kohaldusalaga äh, Äh, otsustas äh, oma muudatusettepaneku eraldi märguande organitest ära kaotada. nõukogu tuleb kahekümne seitsmendal jaanuaril äh, Koreperis parandustekstiga välja piirates Euroopa Parlamendi poolt ette pandud kohaldusala ning neid kriteeriume, mille alusel ekspertide paneel saaks otsustada, mille järgi rakendada menetlust ning kustutades delegeeritud õigusakti äh, et äh, komisjon saaks selle kohaldusala üle vaadata tuleviku jaoks. edasi, kohaldusala. Äh, nõukogu on olnud nõus laiema kohaldusalaga klass kaks B aktiivsete äh, meditsiinivahendite kohta, mille eesmärk on kehasse süstida või eemaldada siis ravimit, sealhulgas ka insuliinipumbad. aga nemad on ära võtnud siit kõik Äh, sellised vahendid, mis toodavad äh, äh, kudet. me oleme kohaldusala muutnud veidikene niimoodi, et kõik klassis kolm implantaadi ja neli meditsiinivahendid on kaasatud. delegeeritud õigusaktid kohaldusala laiendamise kohta selle tulemusena on nõukogu ära kustutanud selle ettepaneku Euroopa Parlamendi ettepanekust äh, ja ei ole olnud nõus äh, kohaldusala äh, muutma menetluses. Euroopa Parlament, on probleemid siin sellega. kui tekib uus meditsiiniline vahend, mida on vaja detailsemalt uurida, et kuidas siis täpselt seda menetlust saaks kasutada? ja muud lahtised küsimused nõukogu uurib asja ja äh, pöördub selle küsimusele tagasi. edasi, tasud, Euroopa Parlamendi positsioon on see, et äh, ettevõtted ei peaks äh, maksma selle eest, et lisakliinilised uuringud läbi viiakse, aga nõukogu ettepanek oli see, et tasusid tuleks maksta ja need peaks olema VKE-dele väiksemad Euroopa Parlamendi ettepanek oli aga, et ettevõtted maksavad maksimaalselt viiskümmend protsenti eh, sellest tasust, eh, ülejäänu katab eh, komisjon. VKE-d saavad lisaallahindlust viiekümne protsendi osa pealt, mida nad maksma peavad. kokkuleppele siiamaani jõudnud pole. komisjon avaldas oma reservatsiooni Euroopa Parlamendi ettepanekutele, kuna selle sees on komisjoni jaoks ka rahaline kulu. parlament arutab komisjoniga võimalike kompromissettepanekute üle. nõukogu positsioon on, et keegi peab selle menetluse eest maksma ja praegusel hetkel teevad seda ettevõtted menetluse enda juurde. seisukoht, mis avaldati, oli selline, et kõik Äh, tooted tuleb suunata komisjoni juurde viieteist päeva jooksul, otsustavad nad vastavalt äh, kriteeriumitele, kas neid peaks uurima eraldi ekspertidest koosnev äh, töörühm. nõukogu ettepanek oli see, et kõik meditsiinivahendid tuleb otse ekspertide grupi juurde suunata, kellel on siis kakskümmend üks päeva otsustada, kas mingisugust arvamust avaldada nõukogu on ka karmistanud kriteeriumi lisaanalüüsi jaoks. Euroopa Parlament otsustas olla nõus äh, karmimate kriteeriumitega, kuigi öö, äh, otsus äh, suunata see kõik paneelile otse on endiselt analüüsimise all. küsimus, mis juhtub siis, kui ekspertidest töörühm ei ole kuueteistkümne päeva jooksul, ütleb kõneleja, seda otsust teinud ja viimane öö, siis öö, klass D vahendite uurimine, eh, sellist ettepanekut ei ole nõukogu eh, ettepanekus tehtud, eh, kuna nõukogu arvab, et kõige kõrgema riskiga vahendid on tänaste sätetega juba kaetud. see on kirjas artiklis nelikümmend, kus kõik klassi D kuuluvad vahendid, isegi need, millel ei ole ühtseid tehnilisi kirjeldusi, tuleks uurida ja seda Euroopa äh, äh, siis referentslabori poolt. Euroopa parlament äh, uurib ja selgitab koos komisjoniga, et klass D ilma ühtsete tehniliste spetsifikatsioonideta on kaetud niimoodi, nagu nõukogu on sellest aru saanud. Andreas Schwab saatis siis sellise sõnumi ja suur aitäh, et kuulasite. suur tänu, ütleb esinaine. võtame kokku, ma arvan, et paljud meie hulgas said ka selle direktiivi kohta e-kirju ja meiega on ühendust võetud, ma ei tea, kas eh, Andreas kontorist on keegi siin kohal, suur aitäh, et selle ette valmistasite, aga eriti just, mis juhtub olemasolevate vahenditega kas siis südamerütmi eh, parandajad eh, või muud vahendid, kas nad peavad saama pidevalt uut heakskiitu äh, ja kas see siis täpselt tähendab ka äh, tarbijatele mingisugust viivitust ligipääsus, enne kui nad oma meditsiinivahenditele, äh, mida nad vajavad, äh, ligipääsu saavad. ma tean, et Andreas on olnud väga mures selles osas, et selgitada välja, et see uus direktiiv ei tekita oma rakendamisel probleeme. nii et võib-olla me peaksime siis tagama selle, et imko positsiooni äh, väga selgelt arutatakse selles küsimuses, sellepärast et see kõik on veninud niivõrd pikalt, kolmepoolseid läbirääkimisi on olnud nii palju ja mina saan aru, et IMCO positsioon on see, et tarbijad peavad isegi üleminekuperioodi jooksul nendele toodetele ikkagi ligipääsu saama. nii et võib-olla koordinaatorid saavad äh, kiiresti omad positsioonid ära koordineerida. siis järgmine päevakorrapunkt on arvamus, mis puudutab uut energiakokkulepet energiatarbijate jaoks äh, raportööriks Kaja Kallas, äh, seitsekümmend kaks muudatusettepanekut on tehtud, äh, variraportööride kohtumine toimus, kaheksa kompromissi on kokku lepitud, homme hääletame ja nüüd annan siis Kaja Kallasele sõna, et ta räägiks meile kompromissmuudatusettepanekutest. suur tänu! meil on kaheksa kompromissmuudatusettepanekut ja kaks kaheksast on uued kompromissid, mis pööravad erilist tähelepanu kahele asjale, mida siis rõhutati ka kolleegide poolt. esiteks see, et kollektiivse ümberlülimise kampaaniad võiksid jõuda nendeni, kes ei ole energia tarbimise osas võib-olla äh, kõige teadlikumad ja edasi eh, ebaõiglaste kommertstavade eh, küsimused, sealhulgas erinevate eh, ametivõimude vaheline koostöö. kompromissid kutsuvad üles ka sellele, et arved peavad olema läbipaistvamad, sealhulgas hinnastamise struktuur. üks põhjus eri, eriti seisneb selles, et isegi kui tarbijad tahavad olla rohkem kaasatud nendesse protsessidesse, ei näe nad äh, Eh, energianõudmise uuendamise osas väga suurt lisandväärtust, isegi kui energia enda hinnad on madalamad, siis võrgukulud ja taristu kasutamise kulud on väga kõrged, nii et vahetamine ei tasu ennast ära. Eh, seetõttu ka eh, Eh, hinnastamise alased määrused muudavad eh, energiahinnad kallimaks, eriti just haavatavatele gruppidele ja seetõttu eh, me kutsume üles sellele aeg, järk-järgulisele sellest loobumisele, selleks et vältida energiavaesuse hulka kasvu. meil on vaja turgu, mis toetaks konkurentsi ja rohkem valikuid tarbijate jaoks ning see omakorda tooks kaasa ka hinnalanguse ning äh, kui me tahame ambitsioonikat energiatõhususe poliitikat, äh, sealhulgas äh, hoonete renoveerimistööd, kütmise, jahutamisseadmete uuendamine ja nii edasi, siis see kõik aitab ka tuua tarbijate jaoks hindu allapoole. kokkuvõttes arvan ma, et komisjoni teatis on suurepärane võimalus anda tarbijatele äh, paremat kontrolli omaenda energiatarbimise üle ning äh, kompromissettepanekud seda ka kajastavad. see aga ei tähenda, et kõik peaks olema ise kaastootjate rollis, aga me äh, annaksime siis inimestele paremad vahendid oma energiaarvete juhtimiseks, nii et ootan teie koostööd, ootan teie märkusi, aitäh! Rahvapartei variraportööri ei ole kohal. He is not here Um, so Borzan Biljana, S&D shadow, also not here. ka sotsiaaldemokraatide varireporteri pole kohal, nii et tundub, et tarbijate energiahindade küsimus on väga-väga suureks huviks kõigile siin, ütleb esinaine, kas keegi tahab äh, nende inimeste eest kõneleda? Dan, kas sina räägid ETR fraktsiooni nimel, ole hea uh,. Yes um,, Mr Pretzel is our shadow uh.... härra Pretzel on meie variraportööriks, aga meie fraktsiooni poolt saan öelda aitäh äh, proua Kallasele uh, tehtud töö eest, ECR toetab neid kompromisse, eriti neid, mis puudutab läbipaistvust ja konkurentsi ja me arvame, et üks võtmeaspektidest siinkohal on, et meil on vaja platvorme, mis aitab äh, inimestel vahetada operaatorit, äh, võrrelda hindu, väga sageli nad ei saa aru täpselt, äh, mis variante on, millised on hinnad, Äh, üks asi on jah, et meil oleks konkurents äh, turul, aga teine asi on see, et meil oleks mingisugused vahendid ja et äh, kodanikud saaksid vaadata, võrrelda ja aru saada, mis toimub. võib-olla energiavaesuse termini kasutamine on siin vähe problemaatiline, aga see tekib olukorras, kus konkurentsi eriti pole. kui konkurentsi pole, siis ei ole põhjust ka hinnade vähendamiseks turul seda me näeme tegelikult paljudes liikmesriikides ka. Te räägite energiavaesusest, energiavaestest Euroopa Liidus, see tekib aga ka muuhulgas seetõttu, et Euroopa Liidus on väga tugevad äh, kriteeriumid keskkonnastandarditele, see omakorda suurendab energiahindu, suurendab hinda ka tarbijate jaoks aga äh, hind kerkib nende gruppide jaoks kõige suuremaks, kes ei jaksa maksta, nii et see tekitab energia vaeste hulka, aga üldiselt hindame me neid kompromisse sellisel kujul, nagu nad on, toetame ja suur aitäh raportöörile tehtud töö eest. suur tänu. kas äh, keegi soovib veel sõna sel teemal, küsib äh, esinaine. üks hetk, ootame Antonia, kes on kohal, et ta võtaks ka sõna Rahvapartei nimel. I am so sorry. Is it, are you, are you Borzan? Yeah, yeah, yeah. Pro Borzan head kolleegid, kõigepealt ma tahaksin tänada kõikide kol-, kõiki kolleege nende äh, sõnavõttude eest äh, ma näen, et enamik muudatusettepanekuid on tehtud sotsiaaldemokraatide poolt, meil on väga hea meel nende kompromisside üle, kollektiivset äh, tootmist puudutavate ja ebaõiglaste äh, kauplemistavade omad eri, eraldi. Äh, me teame seda, et me peame tagama sellised tingimused eurooplaste jaoks, et äh, tarbijad oleksid äh, rohkem jõustatud ja aktiivsem osalemine energiaturul peaks olema tegelikult äh, selle dokumendi peamine eesmärk. mis puudutab kompromisse, mida ka variraportööride kohtumisel arutati, siis sotsiaaldemokraadid toetavad kõiki neid, välja arvatust siis kompromiss muudatusepanek kaks, sellepärast et haavatavad tarbijad on meie prioriteetide äh, nimekirja tipus ja me ei saa neid lihtsalt jätta turujõudude räsida. Äh, selles osas me olime väga selged ja see sõnastus ei ole meie jaoks aktsepteeritav samuti tahaksime tänada kõiki neid kolleege, kes mõningaid uusi elemente sellesse raportisse sisse tõid, näiteks Liisa muudatusettepanek, mis puudutab monopole või Olga oma mis puudutab äh, operaatori vahetamise tasusid. energiateenused peavad olema läbipaistvad, ilma igasuguste peidetud või ebaõiglaste tasudeta, mida lihtsalt kellegi turu domineeriv positsioon rakendada võimaldab. suur tänu. Antonio. Antonio kas tahate Rahvapartei nimel sõna saada, esimene aruteluring juba oli, aga teid polnud kohal, nii et oleme nüüd teises ringis ja teie juures tagasi. Just in time because it's not even five thirty, four thirty, so good, thank you very much. suur tänu. Antoni, äh, ma ütlen, et päevakorras pidi algama see kohtumine kuusteist kakskümmend, ütleb esinaine. ma ütlen mitte konkreetselt sulle, aga üldiselt on niimoodi, et meie päevakava on paindlik, kui teemad saavad läbi varem ja siis nihkub päevakavaga edasi. hakkame arutama teisi asju varem. nii et assistendid, palun seiske selle eest, et te olete liikmetele teada andnud, et äh, mõned päevakorrapunktid algavad veidi varem. jah ma olen äh, väga paindlik tavaliselt ja ma kunagi ei ole midagi kommenteerinud kuni tänaseni. aga no mina ei ole kunagi kurtnud selle üle. et äh, alati olen olnud väga kannatlik ja oodanud kõikide teiste järgi, kui äh, miski on alanud varem või lõppenud hiljem. nii et äh, minu poolt vaadatuna Strasbourgis eelmisel nädalal oli väga hea kohtumine, jõudsime kompromissile ja konsensusele kaheks kompromissettepaneku osas. rahvapartei äh, on oma arvamusega siia panustanud, kuigi ma pean ütlema, et äh, minu kolleegi Kallase töö on väga hea olnud ja me ei ole ja ei ole mingisuguseid väga suuri probleeme tekitanud. homme saadame väga selge sõnumi edasi, kas see raport on heaks kiidetud äh, selle komisjoni poolt, mis esimees, arvan ma, et me peame IMCO poolt selle sõnumi saatma edasi meil on igal juhul vaja energia jaeturu jaoks rohkem läbipaistvust. erinevad kolleegid erinevatest äh, fraktsioonidest on seda ka arutanud ja ma arvan, et selles osas oleme me äh, kõik sama eesmärgi nimel tege-, tegutsemas, meil on vaja ka erinevaid tõkkeid vähendada, energiatõhususe meetmeid suurendada ning äh, meil on vaja ka dünaamilist, dünaamilist hinnastamist, IKT vahendite kasutamist hinnastamise jaoks, nii et ja Äh, enda äh, loodud energiakasutusi ja edasimüügivõimalusi. Äh, mis puudutab nutikate meerikute olemasolu, siis nutikate võrgude jaoks on see ka vajalik, et energiapoliitikat rakendada, siis on meil vaja ka selgust ja läbipaistvust, mis puudutab erinevaid kaebusi, nende menetlemist ja lõpetuseks arvame me, et erinevad maksud ja äh, hinnalisad, mis ei ole asjaga seotud, ei tohiks olla energiaarvetel kirjas. suur aitäh teile kõigile ja suur aitäh hea raporti eest ja ma arvan, et me oleme siin kõik sama meelt. Kaja, would you like to come? Kaja, kas tahaksite veel siin lõpetuseks äh, midagi öelda? ei, tegelikult ei olegi palju lisada. ütleksin, et mind ei tee rõõmsaks äh, see, et äh, kompromissi kaks sotsiaaldemokraadid toetada ei saa, sellepärast et me tõesti püüdsime kaasata siia ka muudatusettepanekut. aga ma tahaksin omalt poolt rõhutada, et äh, ma saan aru, et turg on punaseks rätikuks sotsiaaldemokraatide jaoks sõnana, aga samas me peame aru saama ka, et äh, turu liberaliseerimine on hinnad madalamale viinud ning on suurendanud ka investeeringuid äh, turgudel. nii et äh, kõikides nendes riikides, kus on rohkem konkurentsi, on ka hinnad madalamad niimoodi, et tarbijad saavad sellest igal juhul kasu. nii et me kindlasti ei vaata mööda mitte energiavaesuse küsimusest, aga samal ajal ma arvan ka, et selge on ka see, et äh, lisamaksude ja toetusrahade maksmisega ei äh, ole võimalik saavutada seda, lõppkokkuvõttes tuleb ju kellelgi see ikkagi kinni maksta. suur tänu, teen ettepaneku, ütleb esinaine. teen sekretäriaadile ettepaneku, et kui me päevakorda muudame, sest neljapäeva lõunal eh, ja teisipäeval eh, toodi välja meie koosoleku päevakava ja seal oli eh, näidatud, et kuusteist kakskümmend toimub selle konkreetse päevakorrapunkti arutelu, aga ma ütlen, et raportööridele ja avariraportööridele tuleb saata konkreetselt e-kiri selle muudatuse kohta ja ka päevakord, et oleks lihtsam aru saada, sest inimesed saavad palju, palju, palju e-kirju aga tõesti suur aitäh, et püüdsite olla paindlikud selles osas. minu süü oli see, et päevakorras oli enne üks punkt, mille eesmärk oli anda ülevaade avaliku or-, organite veebilehtede ligipääsu direktiivi kolmepoolsete läbirääkimiste ülevaade ja raportöör er, palus, et mina loen selle ette ma hea meelega loen selliseid asju ette, aga palun andke sekretäriaadile sellest teada, kui tahate, et mina selle ette kannan, ütleb esinaine. nii et äh, mitte ainult minu büroole, vaid ka sekretäriaadile, palun andke sellest teada. tegemist on siis proua Šaransova raportiga äh, avaliku sektori veebi avaliku sektori asutuste veebilehekülgedele juurdepääse. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruaris võttis parlament vastu oma seisukoha. neljateistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kuusteist avasime siis äh,, hääletasime selleks, et avada läbirääkimised ja kaheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat viisteist anti komisjonile mandaat asuda ametlikesse aruteludesse parlamendiga Hollandi eesistumise all parlamendi ja nõukogu seisukohtade vahel on äh, mõned suured erinevused, eriti mis puudutab pädevusala, siis äh, järeleandlus, aruandlus äh, ja aruandlusmeetmed ja lisameetmete osas, nagu näiteks koolitus ja teadlikkuse suurendamine. esimene kolmepoolne läbirääkimine leidis aset jaanuaris, teine toimus teisel märtsil sellel aastal. ja kuigi on erinevused jätkuvalt suured, on teatud edasiminek saavutatud ja nõukogu on üles näidanud äh, soovi läheneda parlamendi seisukohtadele. eriti kehtib see lisameetmete kohta, tagamaks selle, et see direktiiv äh, ka oleks rakendatav ja tooks äh, kõikidele juurdepääsetavuse internetis üle terve Euroopa Liidu nõukogu on üles näidanud äh, tahtlikkust positiivselt suhtuda parlamendi palvesse luua tagasisidemehhanism veebi juurdepääsutuse osas ja koostada avalikkuse teavituskampaaniad nõuete osas. nõukogu on samuti näidanud üles äh, nõusolekut äh, selles osas, et meil on vaja ühtset lähenemist järelevalvele ja aruandlusele. ja kuigi äh, mõlemad seadusandlikud institutsioonid on teineteisele lähenenud, on arutelud äh, rakendusala osas olnud väga kibedad ja selgelt on välja tulnud, et tuleks teha rohkem tööd selles osas, et millised veebileheküljed ja milline veebisisu jääb välja. ja mis jääb sisse me peame nüüd jätkama tööd tehnilisel tasandil selleks, et ette valmistada järgmine kolmepoolne kohtumine, see leiab aset kahekümne kuuendal aprillil kaks tuhat kuusteist. selle kirja saatis mulle siis raportöör. minuni jõuab küll huvipooltelt väga palju äh, kirju selle kohta, et kas sinna alla lähevad ka rakendused või ainult veebileheküljed ja ma arvan, et selles osas on midagi tulemas arutelud olid viimasel kolmepoolsel läbirääkimisel väga positiivsed selles osas, et tagada tuleb ka rakendused ja veebileheküljed. aitäh! tundub, et me peame tegema viieminutilise pausi, sest et Euroopa Komisjon ei ole kohal. täna on viimane arutelupunkt, eh, nimelt eh, komisjoni ettepanek teemal eh, teenustele juurdepää-, toodetele ja teenustele juurdepääsetavuse tingimused. komisjoni esindajad lihtsalt ei ole kohal. direktor Manu Ela Keelengit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 this director Manuel? Manuela Geleng, kas te olete saalis? suur tänu, et meiega liitusite. ma tuletaksin teile palun meelde ja palun edastage see infokomisjonile, et meie päevakorrad eh, ei ole eh, raiutud kivisse. üsna mitu saadikud on nüüd viisteist minutit teid siin oodanud pikisilmi kui me saadame info välja kohtumise kohta, siis me alati ütleme, et äh, asjad võivad äh, ette tulla ka varem. me ei saa ette arvata alati, kui palju aega meil läheb. aga palun, kolleegid, tulge parem, parem kohale. sest et muidu jäävad saadikud ootele ja me ei saa oma asju toimetada nii hästi, kui oleks võinud loota. nii et oleks tore, kui te õigel ajal tuleksite, varem kohale isegi. suur tänu teile. ettepanek puudutab siis toodetele ja teenustele juurdepääsu nõuete küsimust. raportööriks on meie ähm, suurte kogemustega aseesimees Robert äh, Rochefort. täna tutvustatakse siis komisjoni poolt meile seda ettepanekut. ning nii palju ütlen veel, et äh, tööhõive, transpordi ja petitsioonide komisjon on palunud nemad kaasata nendes aruteludes, me ei ole veel kokku leppinud täpselt, kuidas see välja näeb, aga äh, ma kavatsen kirjavahetust pidada nende komisjonide esimeestega, aga annaksin nüüd siis sõna komisjoni esindajale proua Manuela Kelengile. suur tänu ja kõigepealt tahaksin ma vabandada, et jäime hiljaks asi oli nimelt selles, et meil oli kohtumine enne seda, jooksime parlamenti ja jäime ikkagi hiljaks. aga võtsin teie kriitilise märkuse kuulda ja järgmine kord tuleme ilusti varem kohale. eriti sellepärast, et tegemist on meile väga olulise teemaga ja me tõesti tahame seda teile tutvustada. Euroopa juurdepääsetavuse tegevuskava oleme ette valmistanud ka mõned slaidid, kahjuks ei ole neid võimalik teiega jagada, aga pärast siis saadame laiali selle, kui kedagi huvitab. aga tahaksin siis täna vastata tervele reale küsimustele. kõigepealt, miks me oleme teinud ettepaneku juurdepääsetavuse akti osas, kes sellest kasu lõikab, mis selles dokumendis sees on ja mis sellest välja jääb lähimus ja proportsionaalsuse küsimused ja kalender siis. kõigepealt, miks üldse oleme me keskendunud Euroopa juurdepääsetavuse aktile ja mis on majanduslikud kaalutlused selle taga? kõigepealt tuleb tagada äh, juurdepääs toodetele ja teenustele ühisturul, me tahame harmoneerida äh, juurdepääsetavuse reeglid ja tagada toodetele ja teenustele ühtne juurdepääs. niimoodi me lihtsustaksime sektori tööd töö, äh, konkurentsivõime paraneks ja teenused ja tooted oleksid juurdepääsetavad konkurentsivõimeliste hindadega. see juurdepääsetavuse akt just äh, mõjutab posili-, positiivselt äh, kaheksateistkümmet miljonit puuetega inimest Euroopas ja see hõlmab siis kahtekümmet protsenti Euroopa elanikkonnast, kes kogu aeg järjest vananeb ja kellel on järjest rohkem juurdepääsetavusega probleeme. meie ühiskond muutub järjest digitaliseeritumaks, maailmas võetakse väga palju äh, samme ette selleks, et iga tehnoloogia oleks juurdepääsetavam ja meie oleme valmis äh, konkureerima ülemaailmsel turul. millised on nüüd siis äh, Euroopale seatavad juriidilised äh, põhjused või kohustused? kõigepealt meil on kohustused, mis tulenevad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist, mis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal jõustus Euroopa Liidu jaoks Euroopa Liit ja kakskümmend viis liikmesriiki on selle ratifitseerinud, selle konventsiooni ja kolm finaliseerivad praegu ratifitseerimisprotsessi. konventsioon seab kohustused äh, riiklikele ametkondadele transpordi ja IKT ja elamuehitussektoris ja nende kohustuste täitmiseks peavad liikmesriigid kohandama oma juurdepääsetavuse seadusandlust. ilma koordineerituseta Euroopa Liidu tasandil viib see loomulikult seadusandluse killustumiseni siseturul. juurdepääsetavuse akt loomulikult ei ole ainus lahendus selleks, et killustatus eemaldada turult, kuid siin on need elemendid sees, mis on olulised komisjonile ja aitavad siis äh, liikmesriigidel rakendada artiklit üheksa konventsioonis, mis hõlmab endas ka siis juurdepääsetavuse tingimusi. kes äh, lõikab siis kasu tõken-, tõkete eemaldamisest kõige rohkem? kõigepealt selgelt tööstus, tootjad ja teenusepakkujad, ühtsed juurdepääsetavuse tingimused Euroopa Liidus, mis lihtsustavad äh, nende tööd ja annavad neile õiguskindluse selles osas, et nende tooted äh, vastavad juurdepääsetavuse nõuetele üle terve Euroopa Liidu. ja niimoodi tagatakse siis kaupade vaba liikumine. loomulikult on äh, tulemuseks ka siseturu parem toimimine, tooteid on turul rohkem ja teenuseid rohkem ja sellest lõikavad kasu inimesed, kellel on puue või, või eakamad inimesed, sest et nende jaoks valikud suurenevad. ja lõppkokkuvõttes siis lõikame me kõik sellest kasu. ma olen veendunud, et te olete kõik ise üritanud teinekord ilma prillita lugeda iPadi ekraani või äh, rahaautomaadist äh, raha kätte saada, kui päike peale paistis äh, või, või perroonil oodates rongi ära aimata, mida öeldakse kõlaritest infoks. kõik sellised asjad tulevikus peaksid olema lihtsamad, aga kindlasti lõikavad sellest kasu ka VKE-d Nemad on tegelikult äh, kõige äh, rohkem puudutatud juurdepääsutavuse akti, äh, seadusandluses, nendel on piiratud ressursid selleks, et olla kursis kahekümne kaheksa liikmesriigi seadusandlusega. ja üks reeglite kogu on vältimatu, arvestades, millised on meie poolt võetud kohustused. loomulikult oleks eelis suur sellisel ühel süsteemil nende ettevõtete jaoks, eriti väikeettevõtete jaoks, kes peavad suur, saama juurdepääsu tervele turule ja sellest oleks kindlasti nende, nendele palju kasu. aga mis siis läheb ähm, Euroopa juurdepääsetavuse akti alla? lubage kõigepealt öelda, et ähm, tegemist on kasutajasõbraliku algatusega, mis kasutab äh, praegu hästi paigas olevaid siseturu instrumente. selle aluseks on äh, praegus olevad äh, meetmed. sellel on kaks sammast. üks sammas puudutab juurdepääsetavuse nõudeid piiratud teenuste ja kaupade kogule, mis on reguleeritud ja mida ilmselt reguleeritakse edasi, kuivõrd tegemist on võtmeteenuste ja kaupadega Äh, puuetega inimeste jaoks. teine sammas äh, hõlmab täpselt samu nõudeid äh, defineerimaks juurdepääsetuse Euroopas, mis on juba kohustuste puhul välja toodud. näiteks ma räägin siin avaliku hanke direktiivist, mis või struktuurifonde, kus on samuti eh, juurdepääsetavuse nõue sees fondi raha kasutamise kohta. aga mitte kumbki nendest sammastest ei defineeri ära seda, mis asi on juurdepääsetavus. ning juurdepääsetavuse nõuded selle direktiivi kontekstis, neid kasutatakse paindlikkuseks siis just nimelt nendel juhtumitel. kuid eh, mis siis selles aktis kirjas on ettepanekuna? akt kõigepealt näeb ette raamistiku juurdepääsetavuse tagamiseks Euroopas. siin kasutatakse mm, väga lihtsaid menetlusi, jääb äh, võimalus innovatsioonile ja tulevikulahendustele. terve rida funktsiooninõudeid on kohustuslikud äh, teatud teenuste ja toodete jaoks samas antakse võimalus äh, vabatahtlikuks standardite harmoneerimiseks selleks, et ähm, tagada vastavus ja suunata siis nõuete täitmist. sektori ettevõtted ise saavad otsustada, kas äh, vastavus on tagatud ühe toote või teenuse puhul ja see kasutab äh, turu järelevalvemehhanisme selleks, et kontrollida mehhanisme. ja see näeb ette ka jõustamismeetmed tarbijatele, et vastata. see tagab selle, et kui tooted ja teenused vastavad nõuetele, on äh, tagatud nende puhul terve ühisturu ulatuses vaba liikumine ja kasutatakse siis mehhanisme, mis on äh, tänasekski juba tuntud äh, ühisturul. kuid veelgi olulisem on võib-olla see, et äh, mida see akt ei reguleeri. selle aktiga ei reguleerita näiteks tehnilisi detaile selles osas, et kuidas toode või teenus peaks turule jõudma. toon näiteks mahu näite. näiteks on siin öeldud, et mahtu tuleb kontrollida, aga ei öeldud seda, et kas selleks on vaja näiteks äh, seadmele ehitada nupp või hoopis äh, äh, keeratav nupp, ei ole ka seatud, lihtsalt on öeldud, et peab olema näit-, vabandust, mitte mahunupp, vaid hääletugevuse nupp öeldakse lihtsalt, et selline nupp peab olema, aga milline ta peab olema, seda ei ole öeldud ja mõjuanalüüs on siis see, mis peaks selle otsustama. juurdepääsetavuse akt eh, ei eh, sea ebarealistlikke eesmärke, on eh, sisse ehitatud siia tagatised, kui ettepanek peaks olema ebaproportsionaalne ja kindlasti ei mõjuta see juurdepääsetavuse seadus antud sektorite kaupa Euroopa Liidus, vaid on äh, toestuseks ähm, tänaseks vastu võetud seadusandlusele. aga paar sõna ka räägiksin ka mõjuhinnangutest. mõjuhinnang äh, on väga ettevaatlikult äh, koostatud ja viisime selle läbi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskel kaheksakümmend protsenti Euroopa, Euroopa SKP-st ja seitsekümmend seitse protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast on sellest mõjutatud. ja lisaks sellele on siin ka veel andmed äh, akadeemikute poolt tehtud uuringute kohta puuetega inimeste juurdepääsetavuse osas ja seal on siis lisainfot võtmetoodete ja teenuste kohta. Äh, viidi läbi mitu konsultatsiooniprotsessi, kus koguti samuti andmeid selleks, et välja tuua need tooted ja teenused, mis siis lähevad võtmeteenuste alla ja, ja et välja selgitada, millised oleksid kõige kasulikumad äh, siseturuvahendid. mõjuhinnangus vaadati läbi üsna mitu varianti, nii nii-öelda pehmetest variantidest kuni seadusandlike variantideni ja lõpuks äh, lükati viis valikuvarianti kõrvale kui ebarealistlikud ja äh, sõelale jäi neli, mis vaadati detailselt läbi. kuidas see juurdepääsetavuse akt läheb kokku ülejäänud Euroopa Liidu õigustikuga? kõigepealt, nagu varem öeldi, tarne ja nõudluse ühtlustamiseks kasutatakse ühtseid nõudeid kohustuste puhul Ehm, ettevõtjatele ja avaliku institu-, avalikele asutustele, kui nad pakuvad teenuseid või kasutavad oma tegevuses Euroopa vahendeid. ettevõtjad, kes tooted ja teenused juurdepääsetavaks teevad, saavad lihtsalt oma teenust müüa ka avaliku sektori asutustele ja meie seadusandluses on juurdepääsetava osas juba sätted sees, aga seda ei defineerita mitte kuidagi nii et äh, juurdepääsetavuse aktis nüüd tuleb välja see, et avalike teenuste di-, aval-, avalike teenuste direktiiv, struktuurifondide direktiiv, avaliku sektori reisijateveo teenuse direktiiv ja avaliku sektori infrastruktuuri direktiiv on need, mis tulevad, äh, äh, mis on olulised, ei ole siin äh, kuidagi asendatud ühtegi direktiivi, vaid toetatakse teiste direktiivide täitmist, seades siis juurdepääsetavuse nõuded. ma tahaksin nüüd lühidalt rääkida sellest, kuidas see juurdepääsetavuse akt on seotud veel kahe seadusandliku tekstiga, kõigepealt artikkel üheksateist direktiiv Need kaks instrumenti täiendavad äh, küll teineteist, kuid eesmärgid on neil erinevad ja õiguslik alus on ka teistsugune. artikkel üheksateist direktiiv äh, võitleb diskrimineerimise vastu ja keskendub inimesele. artikkel üheksateist direktiiv, diskrimineerimise vastane direktiiv, aitäh, ütleb härra esi-, proua esimees nagu ma ütlesin, diskrimineerimise vastane direktiiv loomulikult keskendub dire-, diskrimineerimise vastasuse, vastasele võitlusele ja keskmes on inimene ja teine osa on siis siseturu äh, toestamine harmoneerimise läbi, keskendutakse teenustele ja turgudele või toodetele loomulikult mõlemad nema, nendest panustavad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmisele Nad täiendavad seega teineteist, aga nende iseloom on väga erinev ja vahendid, mis on nende kasutuses, on ka väga erinevad, et oma erinevad eesmärgid saavutada. ja on veel üks äh, õigusloomeline akt, mis on siinkohal oluline, nimelt äh, veebi juurdepääsetavuse direktiiv jällegi instrument, mis praegu on äh, läbirääkimistel ja see veebi juurdepääsetavuse direktiiv keskendub veebilehekülgedele. ja äh, katust esialgu ei olnud, kui koostati need kaks õigusakti, nende täiendatavus on tagatud ja nüüd, kus arutelud edasi liiguvad, tuleb omakorda siis veel tagada sidusus ja koordineeritus kahe õigusakti vahel paari sõnaga räägiksin ka proportsionaalsusest ja lähimuspõhimõttest. kõigepealt see direktiiv keskendub äh, probleemidele, mis tekivad ja see on samas ka paindlik ja öö, äh, sihtotstarbeline, miks? see on võtnud selge sihiku sellepärast, et see reguleerib ainult neid teenuseid ja tooteid, mille puhul seadusandlus on erinev ja kus see seadusandluse erinevused ilmselt kasvavad ja kus äh, neid teenuseid on väga palju. ja sellepärast on siin aktis palju räägitud sellest keskkonnas, kus teenuseid pakutakse, keskendume me rakendusklauslitele ehk liikmesriigid saavad kasu, valida, kas nad kasutavad samu juurdepääsetavuse nõudeid või ei juurdepääsetavuse nõuded kehtivad ainult uute toodete jaoks ja teenuste jaoks. nii et äh, ei ole mitte mingisugust äh, nõuet äh, tooteid tagantjärgi nõuetele vastavusse viia. juurdepääsetavuse nõuded defineeritakse ära funktsionaalsel tasandil, tõin siin selle hääletugevuse nupu näite aga ka siin oleme me läbi viinud äh, kergekaalulise meetme nii-öelda selleks, et lihtsustada ettevõtjate elu, et nad saaksid ise valida, kuidas nad äh, tagavad vastavuse ja selleks, et tagada nõuete proportsionaalsus, on sisse ehitatud kaks äh, turvaklauslit. kõigepealt piiratakse seda, Eh, et eh, koorem ei oleks ebaproportsionaalne ja teiseks e, ei saa nõuda toote või teenuse eh, põhiolemuse muutmist. näiteks e-raamatute puhul tuleb lihtsalt elektroonilistele failidele sisse ehitada lisameetmed näiteks struktuuri ja navigatsiooni osas, aga ei nõuta, et hakatakse toonust, teenust muutma, et, et tegemist oleks hoopis audioraamatuga näiteks see muudaks ju oluliselt äh, selle toote olemust loomulikult ettevõtted peavad selgitama ja põhjendama äh, enda koostatud hinnanguid, edastama need ametivõimudele ja need ametivõimud ise peavad siis korraldama järelevalvet. nii et on saavutatud habras tasakaal kohustuste ja äh, vabaduse vahel ettevõtjatele ja kohustuste ja kontrollide vahel. ja nüüd kalendrist rääkides, rakendusaeg. meie oleme ette näinud, et kaks aastat pärast et kaks aastat kestab üleminekuperiood äh, seadusandluse vastuvõtmisest, äh, rak-, äh, kuus aastat pärast jõustamist peaks siis olema üle, peaks toimuma hindamine ja esimene komisjoni hindamise aruanne direktiivi peaks osas olema viis aastat pärast rakendumist. selle ra-, aruande eesmärgiks on tagada see, et rakendumisfaasis direktiiv äh, on jätkuvalt eesmärgikohane ja lõpetuseks annaksin teile ülevaate huvipoolte seisukohtadest, mille me konsultatsiooniprotsessis kogusime. loomulikult palju on olnud kuulda seda, et Euroopa Parlament äh, midagi ette võtaks selle juurdepääsetavuse akti osas ja et võetakse ometigi see vastu, sest et äh, vajadus selle järele on väga suur, on vaja siseturgu kindlasti parandada lisaks selleni on jõudnud meieni ka puuetega inimeste õiguste kõrgetasemise grupi seisukoht, nemad olid väga positiivselt meelestatud selle siseturupõhise lähenemise osas ja tegid ähm, ettepanekuid siis konkreetselt juurdepääsetavuse tõstmiseks. ettevõtete äh, poolne tagasiside on keskend-, tagasiside on keskendunud peaasjalikult killustumisele ja seadusandluse erinevustele, mis äh, rakendamisfaasis ilmselt kasvab prognooside kohaselt. sellegipoolest äh, tuleb jääda realistlikuks. see direktiiv, nagu ma ütlesin, on võtnud endale selge fookuse. räägime me siin ainult piiratud toodetest ja teenustest, tooted nagu ähm, arvutid, riistvara, kommunikatsioonivahendid, piletimasinad, check-in masinad, rahaautomaadid, teenused, kommunikatsiooniteenused, transporditeenused, audiovisuaalteenused, veebileheküljed ja nii edasi. audiovisuaalne meedia, parandab kõneleja. aga lisaks nendele toodetele ja teenustele on loomulikult alati tooteid ja teenuseid, mida on puuetega inimestel hädasti vaja ja mille osas kindlasti on turul veel tõkkeid. Nende eest vastutab jätkuvalt liikmesriik. sellegipoolest tuleb tunnistada, et puuetega inimesed tõesti ootavad palju sellest äh, aktist, arvestades äh, seda, et on võetud endale teatud äh, eesmärgid tagada äh, juurdepääsetus, nii nagu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon ette näeb. nii et konventsiooni läbi on meie meelest võimalus üheskoos seda tööd teha, rakendada konventsioon, paremini ära kasutada Euroopa ressursid ja kasutada ära tänaseid ühisturu võimalusi. suur tänu! Robert, would you like to start? Robert, kas sooviksid äh, alustada? suur tänu, Viki suur tänu teile, proua direktriss, selle väga põhjaliku sissejuhatuse eest selle imekauni teksti kohta, mis kirjeldab seda imekaunist seadusandlikku algatust. arvan, et tegemist on selgitava ühtse küsimusega, mis samas on ka väga äh, delikaatne ja keeruline ja hakkame selle teksti kallal nüüd järgnevatel nädalatel tööle siin ei ole vaja mitte ainult siseturu toimimist parandada, nagu siin tihti öeldakse, arvan, et äh, on äh, vaja siseturgu suurendada ja teha nii, et äh, võiks endale leida koha valdkonnas, kus on igapäevaselt tõkkendeid ja takistusi, kus ei liiguta piisavalt kiiresti edasi nii et see, mida teie ütlete, mida meie ütleme, on kõik oluline ja kõigepealt peab ütlema siis seda, et puudega inimesed on tarbijad, kellel on äh, sarnased äh, õiguslikud, äh, juriidilised õigused, kuid samas pole neil reaalselt samasuguseid õigusi, <laughs> sest tooted ja teenused ei ole neile alati kättesaadavad ja nende jaoks vajalikud tooted ei ole tihtipeale kättesaadavad, sellepärast et turg on liialt väike, et neid tootma hakata ning lisaks on ta veel killustatud. lisaks need ettevõtted, mis neid tooteid toodavad, kuna neil puudub, kui neil oleks eh, ühtne raamistik, oleks neil suurem eh, turg ja eh, neid sarne, neil oleks paremad võimalused oma tooteid müüa. võttes arvesse et eh, seda direktiivi ettepanek puudutab sada kahtekümmend miljonit inimest üle Euroopa Liidu ehk siis üks eurooplane neljast, peaaegu üks neljast. me ei räägi siin mingisugusest väikesest unustatud rühmitusest, me räägime suurest osast eh, meie ühisturust ja seega sellest, eh, mis võiks meie jaoks väga oluliseks osutuda, arvan, et väga õigesti teete, et keskendute siseturule, sest äh, Äh, see äh, keskendub ühest küljest turuhuvid, teisest küljest vajadused ja see, arvan, et võib ka äh, toetada majanduskasvu Euroopa Liidu siseselt ja samuti võib see panna eelisolukorda võrreldes teiste maailma piirkondadega selles valdkonnas, mis on nii tulevikku suunatud. Viki meenutas meile hetk tagasi, et paljud komisjonid on sellest teemast huvitatud. meil on hea meel, et see nii on. olen veendunud, et nii suudame me luua koostöövõimalused, mis on kindlasti ka eh, konstruktiivsed ja ähm, mille aluseks on koostöövõimalus teiste kolleegidega. Te ütlesite, et on kätte jõudnud äh, õige hetk oleme juba ammu ambitsioonikat ettepanekut oodanud, ei tea, kas on äh, vajadust veelgi oodata, kuid igatahes tulemused on juba praeguseks olemas ja tulemus on oluline, võime seda konstanteerida. arvan, et teil on õigus ka selles, kui te rõhute eh, eh, digitaalsetele lahendustele, sest see õigusloomeline ettepanek võiks lausa olla osa meie digitaalsest ühisturust, võttes arvesse, et paljud teie poolt välja töötatud tooted on seotud digivaldkonnaga. teisest küljest kõik need, kes on huvitatud tarbija eh, valdkonna arenguga Euroopa Liidus, peame kõik meeles meie elanikkonna vananemise äh, mis ähm, äh, teeb, kitab olukorra, kus kõik tarbijad, isegi kui tegemist ei ole mitte puuetega inimestega, võib äh, kõigil võivad tekkida äh, eapõhised liikumisprobleemid või krooniliste haiguste puhul elatakse samuti kauem ja ka need inimesed võivad olla samuti tarbijad, kellel on huvi sellistele toodetele ligipääsu äh, vastu. meil on olemas ka ÜRO konventsioon, mis äh, kutsub üles riike reageerima ja praegusel hetkel Euroopa ei olnud ülesannete kõrgusel, et, et äh, asjad oleksid selged, praegu ühisturul see nii pole, meie seda olukorda ei soovi ja loovi, looviksime vastupidi, et olukord liiguks teises suunas. ning mul on veel mõned esialgsed küsimused teile milleks äh, äh, mis peaks aitama teil teie tööd edasi tegema, teha ja võib-olla küsitaksin, küsi-, esitaksingi need praegu, ütlesite õigesti, et äh, et see õigusloomeline ettepanek puudutab ainult teatud prioriteetsemaid valdkondi, mille te olete välja valinud äh, ütlesin, et äh, see tundub minule meelest väga ole keskendatud digitaalvaldkonnale, mis on äärmiselt aktuaalne. aga kuidas te need siis välja äh, valisite, kuidas te äh, mitte ainult teemad, vaid ka nii-öelda piiriküsimused, miks te ei läinud mõnest küsimusest kaugemale, mille eest te otsust-, mille järgi te otsustasite, et te lähete või ei lähe kaugemale, kui esialgne nimekiri seda soovitas sest kokkuvõttes, kui hakata juba sellise küsimusega tegelema, kui asi puudutab liikumispuudega inimesi ja ettevõtteid, siis siin ei puuduta mitte ainult pangateenuseid, digiteenuseid, vaid on ka väga palju muid valdkondi. ja ma sooviksin seega teada saada, milline oleks teie vastus sellele küsimusele. teiseks jah, see eh, tekst on väga ambitsioonika meetodiga välja töötatud. me ei ole siin tegemist ainult autoreguleerimise eh, eh, vahendiga, tegemist ei ole ka autoritaarse normeerimisega, vaid meie ees seisab täiesti uus õigusloomeline raamistik ja võiksime Äh, siin hulgas rääkida, muuhulgas rääkida ka toodete julgeolekust. näeme selgelt, et äh, väga nutikas on niimoodi koos, äh, niimoodi tegutseda. see <clears throat> aitab parema kvaliteediga õigusloomet luua, kuid samas sa, samas viib see meid tagasi näiteks äh, kvaliteedikontrollide küsimuses, mis peaks äh, meid aitama ka äh, paremate kompromissideni jõuda. Nende roll on ju võtmetähtsusega. kas te arvate, et need turu jälgimisametid on praegusel hetkel oma ülesannete kõrgusel. kas arvate, et see võib olla keerulisem, kui esialgselt arvata võidaks? ja samuti ähm, te rääkisite nüüd rääkisite ehm, ajakavast. Ehm, mina leian, et sellised ajakavad muudavad asja keerulisemaks, sest ehm, meil on praegu kaks aastat direktiivi kohaldamiseks, kuus aastat selleks, et liikmesriigid eh, rakendusaktid eh, ellu viiksid ning eh, siis viis aastat hiljem võib komisjon hakata tegutsema, sooviks, et ta võiks tegutseda kiiremini, sest praegusel hetkel eh, alles kahe tuhande kahekümne kaheksandal aastal esitatakse eh, raport eh, rakendusaktide kohta. see tundub ikkagi üsna pika aja taga, pika aja taga oleva eh,. eriti võttes arvesse, et need tooted on just nimelt tooted eh, mida on üsnagi kiiresti vaja võtta ja asjad arenevad kiiresti neis valdkondades, nagu näiteks digivaldkond, kui võttes arvesse, et äh, digivaldkond areneb tohutu kiirusega, siis kas see praegune välja pakutud tähtaeg ei ole liiga kaua aja tagant, näiteks äh, kas või nutitelefonid, kas ei peaks nende puhul vähemalt väl, äh, välja pakkuma mingisuguse lähemal asuva kuupäeva? ja mis puudutab nüüd üldiselt äh, äh, teenuste keskkonda, siis äh, oleks vaja, et materjal, et, et, et, et tarkvara oleks kättesaadav kõik kõikides hoonetes ja selleks oleks vaja, et hooned ise oleks ligipääsetavad. Te rääkisite ka vabatahtlikkusest, mitte kohustuslikkuseks. sooviksin ka selles osas teie täpsustusi kuulda. kas siin võib kaasa, võib tekkida olukord, kus Euroopa liigub kahe eri kiirusega just nimelt selle vabatahtlikkuse klausli alusel? ja veel mõned olulised elemendid, ma toetan, pean ütlema seda, et te tõstatate funktsionaalseid nõudmisi toodetele, kuid mitte seda, kuidas, kuidas näiteks tööstused peaksid need funktsionaalsed nõudmised ellu rakendama ja võime olla nõus selles, et just see Äh, annab ettevõtetele võimaluse olla innovaatilised, luua, olla paindlikud, neil on võimalik edastada vastuseid, leida vahendeid äh, oma inseneride abil, äh, loojate abil ning see on minu meelest äärmiselt tähtis. siin on äärmiselt tähtis ka erandi küsimus VKE-dele, koormate kergendamine VKE-dele Ehm, ka see on äärmiselt arukas eh, ja kindlasti saadan teile selle küsimuse edasi. ehk siis eh, sooviksime teada, kuidas leida eh, mõistlik tasakaal, kuhu me oma aru, noole asetame millise mar- ma- manööverdamise ruumi me jätame sest liialt palju manööverdamisruumi pole ka mõtet jätta, eh, kui eh, ligipääsetavus ei ole piisavalt hea. ma saan aru, et ei ole lihtne vastuseid leida ja võib-olla te alles mõtlete selle üle, eh, mõtlete selle üle, kuidas seda direktiivi rakendada alles. ja kokkuvõtteks sooviksin veel Eh, sooviksin tulla selle juurde, mida mainis eh, Vicky Ford, see on nii-öelda, eh, nii-öelda poolnaljaga öeldud kui tegemist on puuetega inimesega, siis, siis ei ole võimalik õigesti ajastada, et minu meelest hakkame sellest tekstist rääkima, hakata sellest rääkima, sellest ligipääsetavust äh, ja siis te meenutate meile, et ligipääsetavus peab olema samuti, peaks tähendama ennast nende inimeste kohale asetada ja lugedes teie projekti ja seda äh, toodete nimekirja, Te rääkisite siin kõikidest äh, digitaalsetest toodetest, te rääkisite ka näiteks äh, seda, kuidas arendada üht meelt teisega. Te rääkisite et eh, näiteks tähemärkide suurusest, kuid kas ligipääsetavust, sest rääkides ei pea rääkima ka äh, kiirusest, sest äh, tihtipeale me ei suuda rääkida äh,, jälgida, järgida seda kiirust, mida ette näevad meile praegused kaasaegsed tehnoloogiad. et võib-olla peaks erikiirused välja töötama isikute jaoks, kellel puuduvad funktsionaalsed probleemid, kuid Eh, kelle jaoks eh, on eh, pidevalt tegemist nii palju, et väga raske on lõpetada õigeaegselt. Yes, Mrs Fahain apologise for absent. proua Collin. praegune Rahvapartei koordinaator ei saanud kohale tulla, sest ta on ka kultuurikomisjonis, kuid ta sooviks öelda järgmist tervitan ehm, ettepanekut läbipaasetavuse akti kohta, sest see on oluline sõnum kaheksateistkümnele miljonile puuetega inimesele Euroopa Liidus. parandades ligipääsu toinet-, toodetele ja teenustele, suurendab inimeste iseseisvust, ehm, e, isetegevusvõimet ning lisaks sellele peaks see vähendama kulusid paljudes valdkondades. selle õigus, see õigusloomeline aitab paremini toimima panna eh, ühisturu. meil on vaja eh, lihtsustada ligipääsu toodetele, teenustele Euroopa Liidule, ilma et see suurendaks kulusid ettevõtetele. peame kontrollima, et eriti VKE-de jaoks nõudmised liialt eh, koormavaks ei läheks. tahaksin rõhutada, et tuleb kindlasti kõik teha selleks, et ligipääsetava, äh, ligipääsetavusakti äh, nõudmised peavad olema kooskõlas olemasoleva Euroopa õigusega. see puudutab avalike, äh, avalike asutuste veebi lehekülgedel ligipääsu ja muud sellist. ning samuti peab see olema seotud audiovisuaaldirektiivi see puudutab audiovisuaalse, audiovisuaalse sisu eh, ligi, ligipääsetavust. ma olen täiesti veendunud sellest, et võetakse vastu tasakaalustatud õigusloomelise akti, mis on, mõjutab positiivselt Euroopa Liidu kodanike elu. Eh, suur tänu. suur tänu selle väga põhjaliku Ähm, sissejuhatuse eest, suur tänu ka raportööri sõnavõtu eest, mul on äärmiselt hea meel koostöö üle. Ähm, ma olen väga hea meel, et tema selle asjaga tegeleb, sest ta on väga kogenud, olen täiesti nõus paljude ettepanekutega, millega ta esines, ma ei hakka kordama kõike seda, mida ta siin äh, maininud on. võib-olla pöörduksin eelkõige küsimuste poole, mis äh, minu jaoks äh, tema ettekandes kõige rohkem kõlama jäid. arvan, et tegemist on olulise õigusloomelise aktiga ja äh, meil on väga palju tööd ära vaja teha. arvan, et, äh, et peame sellest ka õppima. just eriti internetilehekülgede ligipääsetavuse parandamiseks. teema on äh, keeruline, kuid mitte nii keeruline kui see, mis, äh, millega siin iga päev kokku puutume. arvan, et peaksime keskenduma äh, sellele, kuidas parlament ja nõukogu omavahelisi seisukohti lähendada, et saaksime leida ühiseid nimetajaid, see ei tohi olla ka väga keeruline, sest äh, see puudutab mitte ainult puuetega inimesi, vaid ka kõiki teisi, kellele selline õigusloomine akt on suunatud, et äh, see võetaks vastu võimalikult kiiresti ja olen tõesti selle poolt, et see töö lõpeks võimalikult ruttu. see on oluline element, mida arvesse võtta komisjoni poolt ja Eh, peab mõtlema ka selle peale, et et eh, eh, praegune töö võtab aluseks esimesed vastukajad, mis tulid nõukogust ja teine punkt puudutab mitteadekvaatseid koormaid ja kohustusi, kuidas oleks võimalik, et selliseid, selliseid kohustusi jääks võimalikult vähemaks ning sama mure puudutab ka eh, sõna funktsionaalsuse kasutamist ligipääsetavuse juures, sest eh, sel puhul võiks eh, tekkida ebaselgeid definitsioone, sest see võib tähendada, et äh, võib tekkida suuri raskusi neil, kes kõiki kriteeriume ei täida, kuid äh, projekti puhul võib tekkida ka ähm, muid komplikatsioone, kuid nagu alguses ütlesin, tegemist on äär, äärmiselt olulise õigusloomulise aktiga, nii et kõik meie jõupingutused peavad olema sellele suunatud, et äh, et, et sellega saaks tegeleda kõik, kes huvi tunnevad ja äh, ja täna ootan juba rõõmuga meie tulevast koostööd, aitäh! E Serveri raportööri poole siin, aga Dan soovib tema nimel sõna võtta. suur tänu teile, esimees! meie toetame selle akti eesmärki, kuid me oleme selle ulatuse ja eriti mõjuhinnangu osas pärast mures. Eh, komisjon ütles, et nemad leidsid, et see on hästi koostatud, mina peaksin siiski sellele eh, eriarvamusele jääma selles osas, sest eh, tegelikult teie sõnastus eh, viitas sellele, et ka teie olete mures. tegemist on mõjuhinnanguga aastast kaks tuhat kolmteist ning mõned alginfoallikad olid veel palju vanemad sellest ja see vaatab sellele, mis on toimunud mõnes liikmesriigis ja üritatakse vastavaid järeldusi laiendada kogu Euroopa Liidule ei suuda vahet teha kaupadel ja teenustel, ei saada aru, kuidas teenused tegelikult toimivad. nii et mina ei ole veendunud, kas see üldse äh, aitab kaasa äh, tuua äh, seadusloome teenuste valdkonnas, see nii ei tundu olevat. nagu ma ütlesin, et tegemist on esialgse mõjuhinnanguga kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja digivaldkonnas on see juba eelmine põlvkond, kolm aastat hiljem ei arva ma, et see eh, mõjuhinnang on ajakohane, ma arvan, et komisjon peaks eh, selle, peaks uue tegema või siis seda kaasajastama ning eh, samuti näiteks EBRS teenuste valdkonnas tuleks uus mõjuhinnang korraldada. kui me soovime asju õigesti teha, siis meil on vaja tegelikku õiget mõjuhinnangut, sest vastasel korral või me teame küll, kuhu meie heade kavatsustega jõuame ning mis puudutab spetsiifilisemaid punkte, siis me e, peaks mõtlema just selliste fakti peale nagu finantsteenused, avalik hange ja muu selline, me ei tohi minna nõudmiste juurde, mis juba olemasolevas õigusloomes toimivad. ma arvan, et teha on veel väga palju, mõjuhinnang on e, õige alguspunkt ja kahtlemata selle ettepaneku eesmärki me toetame, aga praegusel hetkel on meil väga palju kõhklusi selles osas, kuidas komisjon kavatseb selle ettepaneku esitada. härra Soltis. suur tänu teile, suur tänu komisjoni esindajatele sooviksin tänada komisjoni nende ettepanekute eest. oleme seda ettepanekut juba üsna kaua oodanud, mõned ütlevad, et äh, ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas, et see ei, ei lahenda ligipääsetavuse küsimust täiel määral. fakt on aga see, et äh, väga palju on erimeelsusi liikmesriikide vahel eh, selliste probleemide lahendamisel. samuti on Euroopas väga palju õigusloomelisi, õigusloomelisi akte. meil on vaja paremaid ligipääsusid toodetele ja teenustele ning see on selle direktiivi esmane eesmärk. ma olen nõus kolleegiga, kes enne mind sõna sai et äh, nii peaks meil olema võimalik saavutada jätkusuutlikke tulemusi, mis ka tulevikus toimiksid. Äh, nii võtame me arvesse erinevaid äh, tulemusi, mille võiks, mida võiks algada saavutada, saavutada just see eesmärk, e-, ettepanek. peaksime minu meelest keskenduma sellele, kuidas komisjon kavatseb garanteerida, et et koorem poleks liialt ränk kanda, eriti just VKE-dele. peame näiteks vältima seda, et kergiksid esile väga tehnilised küsimused sellega seoses arvame, et äh, komisjon peaks pakkuma välja praktilisi lahendusi, millest saaksime rääkida ning selle alusel äh, saaksime tegutseda ka edasi, aitäh. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna saada? mina sooviksin äh, ka mõned küsimused tõstatada, kui tohib ligipääsetavus digitaalvaldkonnas on tohutult oluline ning nagu me oleme tegutsenud selle nimel, et äh, ehitistesse ligipääsetavust garanteerida, peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas kõikidel kodanikel oleks garanteeritud äh, ligipääs digivaldkonda, kuid olen ma mures. mida rohkem ma seda ettepanekut loen ja mida rohkem mulle räägitakse sellest, et äh, see ei pruugi olla parim võimalus tulemusi saavutada. me räägime siin, me ei räägi siin õigusloomest, mis puudutab digivaldkonda, räägime pidevalt äh, sellest, kuidas innovatsioon liigub kiiresti edasi ning peame tegema kõik selleks, et kõik reeglid, mis me praegusel hetkel vastu võtame, oleksid äh, kasulikud ka tulevikus. peaksime näiteks ulatuse küsimust arutama. Eh, kas me räägime näiteks siin mingisugustest eh, me räägime eh, piletiautomaatidest, aga praegusel hetkel me kasutame selleks äppi ning ja siis laadite selle alla, teil pole vaja enam äh, Äh, piletimasinaid, nii et milleks on meil praegusel hetkel vaja sellist äh, õigusloomet, mis veel kuue aasta jooksul ei hakka kehtimagi äh, seda vana tehnoloogia alusel või saan ma millestki valesti aru? või soovite tegeleda ka selle vananenud tehnoloogia küsimustega, ma saan aru, et komisjon on öelnud, et te üritate olla väga sihtmärgipõhised, aga arvan, et kui ma vaatan siin seda mõjuhinnangut, siis ei saa ma aru, kuidas te eh, erinevaid sektoreid eh, eh, eesmärgistate, sest neid sektoreid on siin nii palju selles ettepanekus, et see ei tundu olevat ei täpne ega eesmärgipõhine esmasel lugemisel vähemalt. mõjuhinnang, nagu siin keegi just ütles, võtab arve, aluseks väga vananenud andmeid ning äh, teenused on kaheksakümmend protsenti meie SKP-st, aga teisest küljest te räägite siin eesmärgipõhisest lähenemisest, aga teisest küljest ei räägita siin sellest, kuidas VKE-d selle küsimusega tegelevad ja kui kulukas see nende jaoks on, kui soovime soovime uut seadusloomet, mis nende jaoks äh, tähendab lisakulusid, tuleb äh, aru saada äh, sektoripõhiselt, tootepõhiselt, mis te sellesse sisse viite ja mis mõju sellel kõigel on. ning veel mure, mis mul on, kas me kasutame tõesti õigeid õigusloomelisi vahendeid, sest see uus raamistik näiteks ka siin tegi, tegi, tegutses gaasipõhiste toodetega, kaablitoodetega ja nii edasi, see on e, teatud teltkondades väga toimiv, aga e, ei ole samas näiteks turu jälgimise osas, turu uurimise osas, mis e, puudutab eriti ettevõtteid, mis loovad tarkvara ning äh, minu meelest äh, sellised lähenemised ei vaata piisavalt tulevikku ja kui me ei ole seda kunagi katsetanud äh, kiirelt edasi arenevas äh, innovaatilises digivaldkonnas, kas see on tõesti õige alus näiteks toote turvalisuse küsimus tarbija valdkonnas kas me nüüd saame öelda, et äh, me soovime ka äh, sedasama digitaalteenuste juures ligipääsetavus äh, valdkonnas ning kui mina, nii palju kui mina tean Euroopa kvaliteedimärgitusest, siis siis ei ole vaja seda, et see on, oleks kiirelt arenenud, nii et ma olen täiesti nõus, et on vaja garanteerida ligipääsetavus digitaalvaldkonnas, aga ma ei ole sajaprotsendiliselt veendunud selles, ehm, ehm, keda see mõjuhinnang eh, tegelikult puudutab ja kas meil on ka olemas õigesti valitud vahendid, et ehm, tulemusi saavutada, nii et ma sooviksin rohkem tööd tehtaks. kas soovid, Robert, midagi veel lisada või lasen komisjonil midagi öelda? ma, ma rääkisin väga pikalt, nii et äh, sooviksin tänada kolleege, kes juba äh, sellesse dokumenti süvenenud on, äh, mis on, näitab, et see on meie jaoks strateegiliselt oluline, esitati palju küsimusi komisjonile, mis ei olegi nii väga erinevad teineteisest ning olen veendunud selles, et me teeme edaspidi ka tulevikus head töö, tööd. ma ei tea, kas komisjon on suuteline vastama teile esitatud küsimustele. no, <laughs> come back in commission. Thank you, I will try. suur tänu annan endast kõik oleneva selleks, et vastata nendele küsimustele nii hästi, kui saan. selge. tegemist on loomulikult äh, rohkem arutelu vajava punktiga, rohkem on meil aega vaja, kui meil täna seda on, nii et igal juhul peame tulema tagasi mõningate aruteluteemade juurde, mida on juba mainitud. üks esimesi küsimusi, mida esitati, oli see, et kuidas äh, sektorid valiti. ma arvan, et äh, Äh, viidaksin siin äh, mõjuhinnangule. Äh, siin on väga hästi öeldud see, kuidas see töö tehti, see oli päris keerukas samm-sammuline lähenemine oli. kõigepealt see on viieteistkümnendal lehel, ütleb kõneleja. kõigepealt me räägime vastavate valdkondade tuvastamisega, mida katab ka ÜRO konventsioon ja Euroopa Liidu õigusandlus ning tulime siin toodete ja teenuste nimekirjani, mis oleksid tähtsad. sellest osast äh, vaatasime siis ka edasi avalikku konsultatsiooni, milliseid teenuseid ja tooteid peeti kõige tähtsamateks. järgmine samm oli prioritiseerida erinevad tooted, valida nad välja. sealhulgas oli ka kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs vastavalt avaliku konsultatsiooni tulemustele ning tänase õigusandluse ülevaatamisele, selleks et tuvastada erinevad nõudmised. ja pärast seda järgnes ligipääsetavuse seadusandluse põhjalik analüüs mitmetes liikmesriikides ja see analüüs vaatas ka mitmes ulatuses erinevaid ligipääsuvõimalusi ja see lõplik analüüs viis meid siis viimase toodete ja teenuste nimekirjani ning siin on mitmeid lisasid ka meie uuringule, mis samm-sammulist lähenemist äh, on rajanud, et tulla välja siis lõpliku teenuste ja toodete nimekirjaga. edasi esitati küsimus äh, turu äh, seire ametkondade kohta, kes peaksid siis väga selgelt seisma kontrollide eest ma arvan, et nad on heas äh, positsioonis selleks äh, ülesanneks. Nad saavad seda ülesannet täita, nad teavad, milline on taristu ja kasutavad ära neid meetmeid, mis on äh, ligipääsetavuse aktis olemas. Euroopa tasandil on uus õiguslik raamistik olemas selle jaoks, mida aga vaja on, on toetada nende ligipääsetavuse teadmisi ja oskusi et nad saaksid paremini tegutseda. mis puudutab ajastamist, siis me oleme ülevõtmiseks kaks aastat ja neli aastat äh, ette näinud vastavalt äh, rakendamise jaoks. Äh, meie arust oli oluline anda teenuste pakkujatele ja tööstusele piisavalt aega selleks, et kohanduda uute oludega. võtame ka arvesse siin toodete eluiga, aga nagu te õigesti ütlesite, ka tarbijate Äh, kiireloomulist vajadust, kes tegelikult äh, saavad siis hüve sellest äh, õigusaktist. niisiis me arvasime, et tasakaalustatud otsus tähendaks seda, et kuus aastat oleks see aeg kokku selleks, et direktiivi saaks rakendada. ja esimene aruanne tuleks siis viis aastat pärast seda aega. järgmine küsimus minu arust küsiti selle keskkonna kohta, kus teenuseid pakutakse. meie arust selleks, et ebaproportsionaalset koormat vältida, peaksid liikmesriigid ise otsustama, milline on see keskkond, kus teenuseid edastatakse. ning mõelda selle peale, kas on siis vaja äh, ligipääsetavust siin või mitte. edasi, kuidas tagada parimat tasakaalu majandus äh, ja ettevõtete, operaatorite ning äh, turujärelevalveametite vahel ja selles raamistikus äh, tõstatati ka küsimus selle kohta, mikspärast jääme me toimivusnõudmiste tasandile. tähtis on see, et nagu öeldi, arengud, eriti IKT-sektoris, on väga kiired ja me tahame jääda üldisemale tasandile, me ei taha jääda eh, li, teha liiga detailseid ettekirjutusi, me loome iseendale hullu eh, särgi, sellepärast et eh, kui meie toimivuskriteeriumid on liiga detailsed ja aeg läheb edasi, siis ei ole meil enam ajakohaseid kriteeriume sellegipoolest eh, on direktiivis ette nähtud eh, see võimalus, et kui on vajadus arendada välja standard, siis on see võimalik ning samuti on võimalus ka ühtset eh, tehnilist kirjeldust välja anda, kui see peaks vajalikuks osutuma. sa kirjutasid, küsisid minu käest ka olukorrast nõukogus, nõukogus hakkasid arutelud jaanuari lõpus meil olid äh, sellest ajast äh, mitmed arutelud, äh, võin öelda, et nõukogu toetab ettepaneku eesmärki. ma arvan, et probleemid on tekkinud just tööstuse majandusmõju kohta, eriti just VKE-dele mõju on fookuses, aga praegusel hetkel on väga palju praktilisi küsimusi, praktilisi näiteid, juhtumeid. tõesti, kui nende artiklite detailidesse süüvida, siis äh, selgeks saab, et äh, arutelusid tuleb edasi pidada ning liikmesriigid püüavad endiselt koordineerida oma pealinnades erinevaid äh, haldustasandeid, sellepärast et see õigusakt tõesti nõuab erinevate ministeeriumite vahel väga palju koostööd ja koordineerimist. siis esitati küsimus ka mõjuhinnangu kohta Äh, ma jään ikkagi oma sõnade juurde, et mõjuhinnang on hästi püstitatud, hea arhitektuuriga, tõsine töö viidi läbi. mõjuhinnang vaatab äh, olukorda aastal kaks tuhat kakskümmend, nii et olukorda tulevikus, et see on väga progressiivne. ja põhiline probleem, mis sellest mõjuhinnangust äh, kerkib, on see, et killustatus jätkub. mis see tähendab? tähendab rohkem kulusid, aga me tahame tegelikult samas tagada eh, siseturu paremat toimimist, paremat võimalust tööstusele eh, võistelda eh, kogu Euroopa Liidus ning ka tarbijale võimalust saada hüvesid toimivast siseturust. mõjuhinnang edastati esimest korda ja ka teist korda, esimest korda äh, tehti täiendavaid kommentaare, siis esitasime selle teist korda, aga mõjuhinnang on lõpule jõudnud, komisjon on vastuse võtnud, äh, on selle õigusakti vastu võtnud ja komisjon äh, on leidnud, et see parema õigusloome standarditega on kooskõlas ning me oleme ka eks posthinnangut äh, Äh, elu viimase avalik konsultatsioon äh, sel teemal toimus juba parema õigusloome alaselt, äh, meil on olema töödokument, koordineerimisring on ümber saanud, me oleme saanud avalikust konsultatsioonist omad sisendid ja lõpetuseks CE märgistuse kohta seda ei kasutata teenuste jaoks. me ei kasutanud uut õiguslikku raamistikku teenuste jaoks, aga me saime inspiratsiooni uuest õiguslikust raamistikust. nii et meil on üsna sidus lähenemine tegelikult läbi selle õigusakti. ma vaatan nüüd oma märkmetest, ütleb kõneleja, kas midagi jäi välja Eh, suur tänu! suur tänu, ütleb eh, proua esimees, eh, tänaseks on koosolek lõppenud ja homme kell üheksa me jätkame. tahaksin öelda, et homne hääletamine on ilmselt keerukas, hääletamist on palju ja palun paluge, et liikmed oleksid kohal ja et nad oleksid kannatlikud, sellepärast et hääletusnimekirjad on keerukad.